kallid kolleegid, daamid ja härrad, kõik, kes te siin saalis kohal olete, nagu tavaliselt, on tegemist ITRE komisjoni avatud koosolekuga. meid äh, kantakse internetist üle, meie koosolekut kantakse üle. nii et, et teeme oma koosolekuga siis ka kohe algust sellepärast et meil on täna tee-, päevakorras olulised teemad. The agenda of, of the meeting is included eh, koosoleku päevakord on teile teie dokumentide hulgas välja jagatud. kallid kolleegid, kas te üldse kuulate mind või ei? I don't like use this hammer. mulle ei meeldi seda haamrit kasutada, aga paraku ilma ma täna hakkama ei saa aitäh! niisiis, äh, koosoleku päevakord on teie dokumentide hulgas. kui kellelgi midagi päevakorra kohta ei öelda ei ole, siis loeme päevakorra ilma muutusteta vastuvõetuks. kas te soovite midagi öelda päevakorra kohta? ei? hästi. praegu äh, arutame siis päevakorda ja loeme nüüd päevakorra kinnitatuks ja jõuame nüüd teise päevakorrapunkti juurde, milleks on esimehe teadaanded. mingeid teadaandeid täna ei ole, sellepärast et möödunud nädalal toimus meil eh, viieosaline komisjoni koosolek ja kõik teadaanded edastasin teile juba möödunud nädalal ja nüüd oleme jõudnud päevakorrapunkti kolmanda eh, osa juurde, milleks on Euroopa Energialiidu loomine ning tahaksin tervitada Euroopa Parlamendis Euroopa Komisjoni asepresidenti härra Maroš Šefkovitši. tema on asepresident, kes vastutab Energialiidu eest. härra asepresident, kallis Maroš, me oleme teid siin võõrustanud korduvalt, olete Euroopa Parlamendis eelmise ametiaja jooksul käinud korduvalt, aga sedapuhku on teil uued ülesanded möödunud korral, möödunud komisjoni koosseisus vastutasite institutsioonide vahelise koostöö eest, nüüd vastutate Energialiidu eest, ka möödunud ametiajal olite te Euroopa Komisjoni asepresident, aga nagu ma siis ütlesin, nüüd vastutate te Energialiidu eest ja see on teema, mis kuulub ITRE komisjoni pädevusse ja meie oleme valmis väga süviti minevaks ja põhjalikuks aruteluks sellest, sellel teemal sellepärast et see on üks kõige olulisemaid asju parlamendi järgmiseks äh, viieks tööaastaks, samuti on see oluline teema komisjoni ja nõukogu jaoks. Need arutelud äh, tänaseks aruteluks, vabandust, on meil ette nähtud siis kaks tundi nii et, et me peaksime selle arutelu lõpetama kuskil kella viie paiku. niisiis, lugupeetud äh, asepresident, ma paluksin teil nüüd teema sisse juhatada ja siis alustame aruteludega. aitäh, äh, härra Puusek äh, lugupeetud parlamendiliikmed, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin öelda, et mulle avaldab väga suurt muljet see, kui palju teid siin saalis on, kui palju te, paljud teist näitavad huvi üles selle teema vastu, kui palju teid on siia kogunenud, kes tahavad Energialiidust kõnelda ja seetõttu olengi väga tänulik Euroopa Parlamendile ja eriti ITRE komisjonile, et nad korraldasid selle erakorralise komisjoni koosoleku, sest on üsna selge, et energialiit on teema, mis on väga oluline Euroopa kodanike jaoks, see on väga oluline Euroopa Liidule tervikuna energialiidu loomine on selgelt üks äh, Junckeri komisjoni peamisi prioriteete ning mul on väga hea meel, et ma saan juba täna lühidalt tutvustada mõningaid seisukohti, mille kallal me praegu töötame, aga eriti oluline on see, et äh, head ettepanekud sünnivad alati headest aruteludest ja ma tean, et paljud teist on energeetika vallas eksperdid Eh, te olete seda teemat juba süviti arutanud ja seetõttu tahaksin mina rõhutada, et mina olen ka siin eh, selleks, et kuulata, selleks, et eh, teada saada, millised on teie prioriteedid, mis asjad teile muret teevad, mida te asjast arvate. ma tean, et mõned teist valmistavad ette kirjalikke seisukohti Energialiidu teemal. ma olen täiesti kindel, et mõned teised võtavad minuga isiklikult ühendust ja mul on, meil on võimalik seda teemat arutada ning tahaksin teile lihtsalt öelda, et mina olen valmis äh, teiega äh, eelseisvatel nädalatel seda teemat arutama, selleks et Energialiidu ettepanek oleks tõesti nii ambitsioonikas kui võimalik. tahaksin öelda, et meie tänane kohtumine on väga õigeaegne, sellepärast et paari nädala pärast äh, peaks meil valmis saama teksti lõplik versioon ning mind huvitab väga tänane arutelu. meie töö ajakava on selline, et me sooviksime esitada ja, ja volinike kolleegiumi poolt ettepaneku vastu võtta veebruari lõpuks ja arutasime härra Puusekiga seda, kuidas me saaksime hoolitseda, et just nimelt teie olete esimesed, keda ametlikult Energialiidu projektist informeeritakse ning kuidas me saame seejärel luua väga hea raamistiku, kus arutelud Euroopa Parlamendi ja komisjoni ja nõukogu vahel siis areneksid äh, pidades seda, silmas seda uut raamistikku, mille me kavame, kavatseme välja pakkuda. kallid kolleegid, lugupeetud parlamendiliikmed, kallid sõbrad, praegune komisjoni koosseis lubas, et me tegutseme teistmoodi, tegutseme suurtelt suurtes asjades ja äh, suured asjad, mille me oleme sihikule võtnud, on tõesti sellised tegevusvaldkonnad, millel on väga äh, sügav mõju kõigi kodanike elule Euroopa Liidus. me tahame hoolitseda selle eest, et eluaseme küttekulud on inimestele taskuoludest ja, ja jäävad stabiilseks, sõltumata geopoliitilisest olukorrast maailmas. me tahame hoolitseda selle eest, et meie ettevõtted, sealhulgas ka VKE-d, Eh, saavad osta energiat konkurentsivõimelise hinnaga ning olla majanduskasvu mootoriteks ja luua eh, neid eh, töökohti, mida tulevikus nii hädasti vaja on. samuti tahame tagada seda, et andekad inimesed Helsingist ja Portost saavad teha oma teaduslikke avastusi teadustuvenergia vallas siin Euroopas ja ei pea minema USA-sse või Hiinasse Eh, me soovime, et Euroopa oleks selles valdkonnas juhi positsioonil ja samuti taha, taga, tahame tagada seda, et minu lapsed eh, Bratislavas, kõik lapsed kogu Euroopas, eh, ükskõik millises linnas, millises külas, ükskõik kus Euroopas, et nemad ja nende lapsed ei pea kunagi maksma selle keskkonnakahju eest või keskkonnavigade eest, mida eelnevad põlvkonnad on teinud Need eesmärgid võivad tunduda ambitsioonikatena, aga nad on saavutatavad. ja Euroopa Liidu käivitamiseks on poliitiline õhkkond praegu soodus. ma arvan, et praegune geopoliitiline olukord meie idapiiril jah, see on küll murettekitav, on pannud Euroopa energiavarustuskindluse meie tegevuskava päevakavas väga kõrgele kohale. nõukogu kokkulepe kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliima ja energiaraamistiku osas on äh, avanud võimaluse ambitsioonikaks kokkuleppeks Pariisis. teised maailma poliitilised liidrid on lõpuks ometigi käitunud vastutustundlikult ja näidanud üles valmisolekut hakata vähendama kasvuhoonegaaside heitmeid. ja meil on uus komisjoni koosseis, mis äh, soovib saavutada vastupidavat energialiitu äh, tulevikku vaatava kliimapoliitika raames. meil on Junckeri investeerimiskava, mis peaks eraldama rahalisi vahendeid, mida energiasektoril tõesti vaja on ja see kõik äh, illustreerib meie äh, otsusekindlust. on olemas uus kriitiline, uus mass, uus poliitiline tahe neid eesmärke saavutada ja asju tõesti muuta niisiis ma arvan, et äh, võimalus on meil praegu olemas, me saame selle kõik teoks teha. praegu peame suurte sammudega edasi astuma ning seetõttu peame hoolitsema, et me selle võimalusega ära kasutaksime. daamid ja härrad vaatamata olulistele edusammudele, mida viimastel aastatel on tehtud ja tõepoolest, me oleme edusamme teinud. peame me olema ausad ning me peame ütlema, et meie praegune energiapoliitika ei ole jätkusuutlik selle sõna igas mõttes naftahinnad on äärmiselt muutlikud, põhjustades lühemas perspektiivis spekuleerimist ja eh, etteennustamatust pikemas perspektiinis. asjaolu, et enamik meie energiast tuleb väljaspoolt Euroopa Liitu, eriti nendest eh, riikidest, mis kasutavad energiat poliitilise vahend, vahendina, eh, paneb meie energiavarustuse pidevasse ohtu ja te võite näha siin sellel pildil äh, Äh, kuivõrd palju me sõltume sisse toodud naftast ja gaasist, kui palju me sõltume äh, kolmandatest riikidest pärit tarnijatest. Euroopa Liit toob sisse üheksakümmend protsenti naftat, kuuskümmend kuus protsenti gaasi ja nelikümmend kaks protsenti tahkeid kütuseid ning kuus liikmesriiki on saja protsendi ulatuses sõltuvad Venemaa gaasist nii et, et ma arvan, et äh, see illustreerib väga hästi seda, mida me peame tegema, äh, kuidas me peame suurendama oma iseseisvust, oma energiavarustuskindlust, äh, kuidas tuleb toimida taastuvenergia vallas, sest tegemist on ju kohalike energiaallikatega ja ma arvan, et me peaksime olema samuti ausad ja ütlema, et meie energiasüsteem on killustunud kahekümne kaheksaks riiklikuks süsteemiks ning mõned meie mandri osad ei ole veel piisavalt ühtsesse energiasüsteemi integreeritud. Äh, kui vaatate seda slaidi, siis te näete, äh, millised on erinevate riikide, erinevate piirkondade poliitikad ja milline on äh, nende äh, võimekus. ühelt poolt on sellised äh, mehhanismid vajalikud tagamaks seda, et taastuvenergiaallikate katkendlik varustus on kuidagi kombi-, kompenseeritud, aga kas me peame selliseid mehhanisme looma kõikjal Euroopas? kas meil on neid vaja igas riigis? kas me peame äh, Äh, maksma äh, kõik, kõikjal väga palju selliste süsteemide eest või võime, või peaksime otsima ühiseid Euroopa lahendusi. ma arvan, et te olete minuga nõus, et sellises olukorras oleks ühised lahendused vastuseks. vaadake kas või taastuvenergia toetuskava, kui palju me maksame selle eest, et me ei, äh, alguses ei eelistanud Euroopa lahendusi, vaid soosisime just riiklikke süsteeme. ja kui ma kuulan erinevat ähm, äh, äh, see, ekspertide seisukohti, äh, kui ma loen erinevate ekspertide seisukohti, äh, siis äh, me oleksime pidanud taastuvenergia küsimuses algusest peale teisiti toimima. niimoodi oleks meil õnnestunud sada nelikümmend miljardit eurot kokku hoida, see on tohutult palju raha. me oleks saanud seda kasutada palju tõhusamalt tuleviku huvides. veel üks probleem, mis Euroopas on, on see, et paljud meist Äh, lähevad äh, pärast seda kohtumist tagasi oma äh, soojasse koju, koju, aga meil on Euroopas väga palju kodusid, mis ei ole piisavalt soojad, lihtsalt sellepärast, et inimesed lihtsalt ei suuda mat-, maksta korraliku kütte eest. daamid ja härrad, kümme protsenti meie maja, majapidamistest, meie leibkondadest on liiga vaesed selle eest, et selleks, et energia eest maksta. ja ma arvan, et me peame tõesti tegema kõik, et see probleem tulevikus laheneks aga asi loomulikult ei puuduta ainult äh, kodutarbijaid. Euroopa Liidu ettevõtted on silmitsi gaasihindadega, mis on kolm korda äh, kõrgemad kui hinnad, mida maksavad Ameerika ettevõtted. ja loomulikult on see suureks koormuseks meie tööstusele ja meie majandusele. ja kui me räägime tööstusest, äh, siis maailma kümne päikeseenergiaettevõtte hulgas Euroopa omi ei ole me teame, et väga palju energiat läheb raisku, me ei ole suutnud veel luua madala CO2 heitmega majandust ja ühiskonda. Äh, sellepärast on mures väga paljud sidusrühmad, alustades rohelistest vabaühendustest kuni suurte tööstusettevõteteni äh, oma kuulamise ajal äh, kõnelesin teile oma kavadest energialiigu vallas see energialiit äh, on mõeldud just toime tulemaks nende väljakutsetega, mida just kirjeldasin ning keskenduksin nüüd viiele peamisele teineteist vastastikku toetavale mõõtmele ja veebruari lõpuks tuleme siis juba välja konkreetsete meetmetega igas viies valdkonnas. niisiis annaksin kiiresti ülevaate nendest viiest peamisest valdkonnast. esiteks äh, praeguse olukorra põhjal on täiesti selge, et me peame suurendama oma varu, tarnekindlust mis peab tuginema usaldusele ja solidaarsusele. Euroopa Liit on maailma suurim energiaimportija. me impordime energiat igal aastal ligemale neljasaja miljardi euro eest. Eh, impordist sõltuvuse vähendamiseks tuleb rakendada tervet rida erinevaid meetmeid. me peame energiat tõhusamalt kasutama, me peame paremini ära kasutama oma kodu, siseriiklikke energiaallikaid, peaksime paremini mitmekesistama nii energiavarustusallikaid kui ka tarnijaid ja ma arvan, et hiljutine lugu South Streamiga peab peaks olema meile õppetunniks ja ka võimaluseks midagi selles vallas ära teha. toogem ka suurema läbipaistvuse läbipaistmatutesse gaasilepingutesse koos kõrge esindaja Mogheriniga, kujutage välja ennast kehtestav ja sidus energiadiplomaatia Euroopa Liidu tasandil. me oleme maailma suurim majandus, me oleme maailma suurim energiatarbija, nii et, et ma arvan, et meid tuleks ka vastava lugupidamisega kohelda. teiseks pakun välja luua ühtse sisemise energiaturu, mis on äärmiselt konkurentsivõimeline. Te teate, et me oleme selles valdkonnas juba üsna palju ära teinud, aga väga palju tuleb veel teha. meil on vaja sellist energiaturgu, kus energia liigub vabalt, energiaturgu, kus ettevõtted tõesti konkureerivad selle nimel, et pakkuda parimaid energiahindu, pidades kinni ühiskonna ja keskkonnanõuetest ja me tõesti peaksime vähendama tehnilisi ja reguleerivaid tõkkeid liikmesriikide vahel. loomulikult ei juhtu see üleöö. esimese sammuna peaksime tugevdama regionaalset koostööd Euroopa raamistikus ja tuginedes nendele mõttevahetustele, mis mul olid hiljuti mõningate linnapea ja kohalike energiaettevõtetega, olen ma sügavalt veendunud, et me saame luua üksnes siis energialiidu, kui me kaasame aktiivselt kodanikud, kohaliku tasandi tegutsejad ja linnad, arukad linnad me peame sõna otseses mõttes kodanikud sellesse Euroopa energiavõrku lülitama selleks, et saada nende toetust ja et nad suudaksid ennast osalisena tunda selles kõiges. kolmas väga oluline asi on energiatõhususe suurendamine. nagu me kõik teame, on keskkonnasõbralikum energia see, mida me ei kasuta vähema energia kasutamine tähendab, et me saastame vähem, me maksame vähem, me säästame rohkem oma energiaallikaid. energiatõhususe parandamine eh, suurendab ka varustuskindlust, konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust ja jällegi tarbijad eh, peaksid siin olema kõige keskmes. uuringud näitavad, et eh, tarbijad saavad tohutu suurt kasu turust ja tõhusamast energiasäästlikkusest mul toimus hiljuti kaks kohtumist, esimesel kohtumisel räägiti mulle et, et üheksakümmend protsenti meie eluasemetest ei kasuta energiat säästlikult ning teisel kohtumisel erainvestoritega eh, mõned neist muide esitasid pensionifonde, eh, rääkisid eh, neile euro, nende varad ulatuvad üheksa triljoni euroni ja nemad ütlesid, et nemad tahaksid investeerida energiatõhususse hoonetes nii et, et meil on olemas nõudlus, meil on olemas investor, meil on vaja need asjad lihtsalt omavahel kokku viia ja alustada Euroopas liikumist, mis äh, toob kaasa äh, palju energiatõhusamad hooned Euroopas, äh, sellest on kasu kohalikele omavalitsustele, kohalikele ettevõtetele. me ei tohiks karta sellise ülesande keerukust, me peaksime aitama seda protsessi käivitada nelikümmend protsenti energiast, mida me kasutame, läheb kütteks ja jahutuseks ning ma arvan, et me saaksime energiat kasutada palju tõhusamalt, palju arukamalt, nii et selles vallas saaksime palju paremini tegutseda. neljas väga oluline asi on see, et me peame vähendama energiatootmisega kaasnevat saastust ja peaksime oma majanduse süsinikuheidet vähendama me ole, valmistume Pariisi tippkohtumiseks ja see, selleks on vaja energialiitu. oktoobris leppisime kokku siduvate eesmärkide osas vähendada Euroopa Liidus kasvuhoonegaaside heitmeid vähemalt nelikümmend protsenti. see andis hoo, mida me ei tohiks nüüd kaotada. Liimas tegutses Euroopa Liit ühiselt väga hästi, kõrge esindaja Mogherini, volinik äh, Arias Canet ja mina, me hoolitsesime selle ees, hoolitseme selle eest, et selline äh, koostöö, selline ühe häälega kõnelemine kliimadiplomaatias Eh, jätkub, me üritame teha kõik, mis meie võimuses, et selles vallas olla edukad olla, sest et me peame hoolitsema mitte ainult Euroopa, vaid kogu planeedi eest, aga me peame oma kodus ka asjad korda tegema ning kutsun kõiki osapooli üles eh, saavutama eh, hea ja ambitsiooniga kokkulepe turustabiilsusreservi osas, nii et, et me saaksime jätkata seda tööd, mida teeme heitmetega kauplemise süsteemi läbivaatamisel, seda on väga vaja, seda väga oodatakse ettevõtete poolt ning me peame samuti kiirendama oma eh, jõupingutusi taastuvenergia vallas. nagu komisjoni president Juncker ütles, Energialiit peaks olema eh, taastuvenergia vallas maailmas esikohal, see tähendab, et me peame kiirendama oma jõupingutusi, eh, vähendada transpordisektori süsinikuheidet ja vähendama ka kasvuhoonegaaside heitmed. ja viimane asi, mis on samuti väga oluline, kuidas edendada paremini taastuvenergia allikat, allikaid investeerides teadus- ja arendustegevuse uuendamisse majandusse. Need investeeringud teadusuuringutesse ja innovatsiooni on vajalikud mitte ainult alternatiivse energia vallas, vaid ka selleks, et vähendada meie praegust energiakasutust Eh, tehnoloogiline edumaa selles valdkonnas loob, to loob tohutu ekspordi ja tööstuspotentsiaali ja seega ka töökohti ja majanduskasvu. ma tean, et see on väga oluline prioriteet ka teie jaoks ja ma tean, et see arutate, te arutate seda teemat tänase koosolekul. niisiis, lugupeetud parlamendiliikmed, need viis asja, millest teile kõneleksin, kujutavad endast terviklikku lähenemist Äh, läbi väga paljude poliitiliste valdkondade, transpordipoliitika, konkurentsipoliitika, põlgu, põllumajanduspoliitika ja tööstuspoliitika. ja äh, selle lühikese sõnavõtu jooksul ei olnud mul võimalik kõnelda kõikidest aspektidest, aga meie ambitsioonid on selged ning mina isiklikult tahan hoolitseda selle eest, et need viis asja, ja nendega seotud äh, poliitilised valdkonnad rakendatakse eeltöö ühiselt, et me lõpetame selle killustuse, mis praegu eksisteerib ning kaasame siis kõik osapooled ühe läbirääkimiste lauale ning taha ning hoolitseme selle eest, et me töötame kõik sama eesmärgi nimel. E, energialiit vajab samuti e, tugevat ja usaldusväärset juhtimissüsteemi. lugesin väga hoolikalt seda kirja, mille mõned, mille mõned teist saasid president Junckerile, volinik Harjas Kanetile ja mulle ma olen ise siin parlamendis väga tihti käinud ja suhtun teie muredesse väga tõsiselt ja ma olen nõus, et parlament kui üks seadusandjatest mängib väga olulist rolli selles, et Euroopa Liit saaks sündida. selleks, et Euroopa Liit saaks teoks saada. niisiis loodame, et äh, volinike kolleegium võtab kuu aja pärast vastu energialiidu strateegia ja esimene koht, kuhu pärast seda tulen, on siia kotta, selleks et seda raamstrateegiat teile tutvustada, teile Euroopa Parlamendi saadikutele ja teen seda sellepärast, et mul on vaja teie toetust ja ma loodan teie toetusele, sellepärast et me saame neid suuri muutusi läbi viia ainult siis, kui me kõik tunneme ennast selles protsessis osalisena ja kui Euroopa Parlament meid toetab ja kui lubate, härra esimees, siis sellega ma sissejuhatava sõnavõtu lõpetaksin ning olen äh, hea meelega valmis vastama Euroopa Parlamendi saadikute küsimustele ja aitäh veel kord, et mind siia kutsusite ja mulle kõneaega võimaldasite, aitäh! me täname teid, härra asepresident, teie ettekande eest. samamoodi oli kõik nagu meie kuulamistel, väga energiline olite te ja väga paljusid teemasid puudutati. ja täname ka äh, institutsioonide vaheliste tulemuste eest, mis te olete saavutanud. meie koostöö on ka meie jaoks väga tähtis ja me äh, oleme saadikutega arutanud kõiki teie ideid ja ettepanekuid Euroopa Energialiidu osas, see on meie jaoks väga tähtis teema. aga alustame sellest, et anname sõna kõigile meie koordinaatoritele, Rahvapartei nimel härra Karnšiš. Äh, suur tänu, suur tänu, härra Šefkovitš selle ülevaate eest, ehm, mille te andsite oma töö kohta. nagu te teate, meie komisjon praegu töötab omaalgatusliku raporti kallal, mis käsitleb energiaalast julgeolekut. ja ma arvan, et komisjoni jaoks on ka tähtis arvestada seda meie raportit, kui ta teeb omapoolseid ettepanekuid, aga minu küsimus puudutab kahte mm, aspekti nimelt varustuskindlus ja siseturg. natuke taustast, kuidas mina asjast aru saan, kaks nädalat tagasi olite Moskvas, härra Miller tuleb öö, äh, tühjast kohast ja ütleb, et hakake nüüd Eh, Türgi eh, ühendust looma, sest Ukrainast eh, enam gaasi lähiaastatel ei tule ja kui te seda ei tee, siis peate hakkama gaasi mujalt ostma. see ei ole eriti konstruktiivne lähenemisviis koostööle ja see näitab just täpselt, millise partneriga meil tegemist on ja millised väljakutsed meil on, nimelt see prognoosimatus, mis valitseb. ja küsimus on nüüd sellest, mida saab ära teha meie turg on killustatud aga äh, kui me räägime oma idapartneri, siis peame silmas ikka Venemaad ja kõik liikmesriikide äh, energiaettevõtted peavad nüüd Vene tarnijatega kahepoolseid dialoog äh, ja tehingud riigiti Venemaaga on väga erinevad ja Milleri käes on kõik trumbid nii-öelda ja komisjonis teie kuulete alles tagantjärele, et millised lepingud on sõlmitud ja kas need on ka kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. kas te teete ettepaneku kuidagi teistmoodi äri ajada, kas ei peaks ühel häälel rääkima, ehm, kuna meil on viie miljoniga turg, kes vajab gaasi ja kuidas seda teha, kui tegemist on tegelikult erafirmadega, kes ei taha, et info nende tehingute kohta avalikkuse ette tuleb. jah, on vaja parandada varustuskindlust, turvalisust, kõik äh, see peab käima koos koos omamaiste ressursside parema ärakasutamisega, aga lõppkokkuvõttes on ikka nii, et me äh, suurel hulgal impordime gaasi edasi idast ja millised ettepanekud teie nüüd teete, et kuidas paremini äri ajada sellise eh, prognoosimatu tegelasega nagu härra Miller? suur tänu. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel eh, kolleeg Dan Nika. ma tänan, tänan eesistuja ja asepresident, räägin oma emakeelt aș dori să vă întreb când are în vedere comisia să vină cu o propunere. Ma sooviksin teilt küsida seda, Äh, millal komisjon teeb ettepaneku selleks, et läbi vaadata energiatõhususe direktiivi ning samuti direktiivi, mis puudutab äh, hoonete energiakasutust? me sooviksime, et uued, uued direktiivid, ettepanekud võtaksid arvesse ka kõige haavatamaid tarbijaid, kõige vaesemaid energiavaldkonnas äh, härra Juncker ja teie ise ütlesite, et meil on vaja astuda neid samme selleks, et et luua ka töökohti, meil on vaja jätkusuutlikku lähenemist. ja viimaste sammudega oleme me näinud seda, et tegemist on väga olulise osaga Euroopa majanduses. ma tahaksin teada, kuidas see kakskümmend protsenti, see eesmärk, mis meil on paika pandud kliimaeesmärkide osas, kuidas me seda saavutame, kuidas on see integreeritud teie plaani järgmiseks? kui kõik on nõus sellega, et meil on vaja luua töökohti ja säilitada töökohti Euroopa Liidus, siis see on tõesti nii, aga tööstus tarbib väga palju äh, energiat ja see on samuti väga silmnähtav. meil on vaja stabiilset äh, olukorda, kus me saame tagada konkurentsi ka Euroopa Liidus, aga ka väljaspool. kuidas saame meie seda garanteerida praegusel hetkel? eelkõige arvestades, et äh, energia hinnal on äh, selge mõju majandustegevusele. kuidas meie teeme nii, et äh, me saaksime neid hindu paremini tulevikus ette näha? see mõjutab samuti ka seda, kuidas liikmesriigid soovivad või ei soovi toetada energiavaldkonda, eriti taastuvenergiaallikate kasutamist. lähtudes sellest, mida teie ütlesite, kasutaksin ma nüüd Rumeenia näidet meil on juba tuuleenergia kasutusel meie territooriumil, aga see müüakse kümme, kakskümmend protsenti turuhinnast allapoole turule just sellepärast, et sellega on seotud teatud raskused, aitäh. E, ja nüüd järgmine ECR-i e fraktsiooni nimel saab sõna härra Krobatšek. suur tänu tänan, härra volinik, sissejuhatava sõnavõtu eest. see näitab selgelt kätte meile, mida tulevik toob. milline on Euroopa Liidu energialiit tulevikus? jah, me oleme kõigest sellest rääkinud juba pikka aega ja ega me ei ole äkki midagi lahendanud. Te olete tõstatanud tähtsaid küsimusi, nagu näiteks ka meie idapoolne varustaja, mis juhtub siis, kui peatub energia tarnimine Euroopasse, millised on sellisel juhul alternatiivsed stsenaariumid? kas me ikka oleme valmis alternatiivseteks tarneteks ja mida see ka maksma läheb, kas seda on hinnatud? Te rääkisite ka taastuvatest energiaallikatest, see on kõik tähtis, aga äh, samas tuleb silmas pidada, et tegemist on kõige kulukama energiaallikaga. ja kuidas siis tagada taastuvate energiaallikate konkurentsivõime? palun võtke teadmiseks, et te ei ole rääkinud nendest energiaallikatest, mis on juba kasutusel Euroopas. ja siin ma pean silmas süsiniku, suurte süsinikuheitmetega energiaallikaid, traditsioonilisi energiaallikaid nagu kivisüsi, gaas või põlevkivi. mida te sel teemal saate öelda? ja nüüd need üle-euroopalised süsteemide vahelised ühendused. Öelge, mida komisjon on välja pakkunud selliste süsteemide vaheliste ühenduste finantseerimise osas sest need ühendused eh, vähendaksid energiaalaseid ohtusid. kas komisjon on kavandamas ka arvestusi ja mingit rahalist toetust selliste ühenduste loomiseks? ma tänan. kolleeg Peterson Aldest, ITRE komisjoni aseesimees järgmisena mm.. ma tänan ja suur tänu, härra volinik. jah, teil on tõesti raske, suur ülesanne täita praegusel raskel ajal, aga minu küsimus on kahene. kõigepealt juhtimise kohta ja teiseks rahastamise kohta on selge, et see projekt äh, tõesti toimima hakkaks, on vaja head juhtimist ja see tähendab seda, et ka olemasolevaid õigusakte tuleb tugevdada. ja minu esimene küsimus teile on järgmine. kas öö, äh, kuidas te näete juhtstruktuuri ka kaasotsustuse koha pealt? ja nende menetluste koha pealt, kas meie parlament, demokraatlikult valitud parlament ka äh, saab olema kaasatud tulevikus kõigi nende õigusaktide algatuste elluviimisesse, mida te kirjeldasite. see iga-aastane aruandlus, mida komisjon esitab liikmesriikidele, kas tuleks äkki ka parlamendile ette kanda? ja arutada. Need on väga delikaatsed arutelud, mis hakkavad toimuma lähikuudel. nii et see puudutab juhtimist ja nüüd rahastamise kohta. selleks, et finantseerida kõiki neid projekte energiasektoris, on vaja suurendada ka erasektori toetust, rahalisi vahendeid, mis sealt tulevad. nagu te ütlesite, projekte on niivõrd palju Äh, ka näiteks ka energiakasutuse tõhususe vallas, aga tähtis on ka, et erasektor õla alla paneks nende rahastamisel. ja mida nüüd teie arvate, kuidas Junckeri plaan muuta niivõrd mittebürokraatlikuks, et me tõesti saaksime selle äh, kapitali, mis tegelikult on ju olemas, ka nende projektide toetuseks kaasata? ja veel üks asi, te sissejuhatuses küll viitasite kõigele sellele, aga tahaksin konkreetsemalt kuulda nende valdkondade kohta uh,. suur tänu nende märkuste eest. jah, ITRE komisjoni kohtumistel on alati uh, see probleem, et kellele kõigepealt sõna anda uh, ITRES on uh, rohelised suur fraktsioon nii et kolleeg Krõtš, palun, roheliste nimel. ma tänan. jah, see oli väga realistlik ülevaade meie seisvatest ülesannetest, aga kõigepealt äh, komisjon, kas te äkki julgelt kutsuksite seda Energia- ja Kliimaliiduks, mida te kavandate, siis oleks asi selge, et siin on ka kliimamõõde tugev mind šokeeris poolteist kuud tagasi, kui ma nägin seda esimest lekitatud äh, dokumenti ja kodanikud ei etendanud äh, sel ajal mingit rolli selle väljatöötamisel, see on nüüd vist parandatud, sest ei ole ju võimalik ilma linnadeta ja linna kodaniketa, kodaniketa laiemalt neid probleeme lahendada. nii et ka selle kohta tahaks kuulda teilt ettepanekuid. nüüd, mis puudutab Venemaad siin ma pean ütlema, et mina isiklikult olin šokeeritud sellest, äh, kuidas asjad Moskvas kulgesid. Äh, kõik, kes teid tunnevad isiklikult, teavad, et te olete väga äh, lepitusmeelne poliitik ja üritate alati sildu rajada, aga seal käidi teiega üsna jõhkralt ümber. ja veel üks asi, on üks vastus Venemaale, et Euroopa võtab täita selle eesmärk, mis seal on energiakasutuse efektiivsuse vallas, nimelt nelikümmend protsenti suurendada seda ja äh, sellega me vähendaksime oma gaasiimporti Venemaalt, mis on meil praegu kolmkümmend viis, nelikümmend protsenti ja see tagaks meile ka julgeoleku. ja äh, ma tervitan, et on eraldi peatükk nõudluse poole kohta, aga ma usun, et peame olema veelgi auahnemad. ja veel üks aspekt, millest ei rääkinud täna, eh, nimelt eh, kõige vähem bürokraatlikum instrument on ökodisain. ökodisain on väga-väga tähtis instrument, mis vähendab tarbijate kulusid ja vähendab elektrinõudlust ja ökodisain disainilgi peab olema väga tähtis koht teie ettevõtmistes. nüüd, mis puudutab taastuvaid energiaallikad, mõned kolleegid ütlevad, et need on kallid. aga kallid kolleegid, te eksite, nad olid kallid. see, mis puudutab päikeseenergia kulude kahanemist, on muljetavaldav. ma olin hiljuti rahvusvahelisel konverentsil, kus kuuskümmend Eh, eurot megavati peale kulub Aafrikas. see on odavam kui teised variandid seal. Eh, nii et eh, viigem ellu see revolutsioon. Hiina on kakskümmend viis miljardit intressivaba krediiti andnud päikeseenergia väljaarendamiseks ja USA sõjaväelased, kes on kaotanud Afganistanis öö, oma sõdureid, kui nad diiselkütus on tarninud oma vägedele, on samuti mõistnud seda, et päikeseenergial on tulevik. ja seitsesada viiskümmend miljonit USA dollarit on investeeringud ühes osariigis. nii et meil on vaja sellist poliitikat, mis annaks äh, vastuses igasugustele rünnakutele ja mõnikord ka ebaõiglasele finantseerimisele, mis me näeme taastuvate energiate puhul. ja meil on vaja ka öelda et, et seitsekümmend kolm äh, protsenti meie kodanikest tahab energialiitu, samas meie valitsuste esindajad ütlevad ärge sekkuge meie siseasjadesse on meie pädevuses energia üle otsustada oma energiastruktuur allikate struktuur kujundada suur tänu kuue nimel kolleeg Neoklis Silikodis suur tänu härra asepresident Teie töö on tõesti väga tähtis. Teil tuleb edendada Euroopa Energialiitu, aga et see saaks toimivaks liiduks, tuleb kodanikud selle keskmesse seada, kohalikud kogukonnad, VKE-d. energia on põhiõigus meie kodanikel ja on vaja võidelda energiavaesuse vastu. Euroopas on paljudes kohtades palju kodanikke, kes on hullus olukorras ja ka saa kasutada piisavalt energiat. ja kõigil peab olema ühesugune juurdepääs odavale energiale Euroopa Liidus. on vaja tagada et kodanikel oleks tagatud see juurdepääs, et riigid saaksid etendada oma kontrolli rolli, et oleks eh, riiklik infrastruktuur energiavarustuse tagamiseks ja loomulikult on vaja edendada taastuvaid energiaallikaid, aga paraku midagi konkreetselt me väga selle kohta ei kuulnud teilt osa liikmesriike on isolatsioonis energia poolest ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks on seatud eesmärk, et need piirkonnad ja riigid, kes on isoleeritud Euroopa võrgustikest, tulevikus enam ei oleks isoleeritud, aga kuidas see teoks teha? ja nüüd, mis puudutab koostööd meie liikmesriik, riikidega, siis seda on meil vaja, seda nii rahu tagamiseks kui ka heaolu tagamiseks. Eh, tahaks sellegi kohta teilt kuulda seoses Energialiiduga ja lõpetuseks eh, siin räägiti alternatiivsetest energiaallikatest. tahan veel kord rõhutada, et Euroopa Liit peab pöörama tähelepanu nendele ressurssidele, eh, mis on Vahemere piirkonnas ja mitte ainult liikmesriikides, vaid ka teistes riikides Vahemere piirkonnas olemas. ja koridor oleks vaja luua Ida-Vahemere piirkonda, Euroopa Liit peab olema seal poliitiliselt kohal ja finantseerima seal ka energiaprojekte. suur tänu. kolleeg Schaffhauser sõltumatu saadik. Oui, monsieur le président. suur tänu, lugupeetud esimees, aitäh, et äh, mulle sõna andsite ma vabandan, et ma pean kiirustama, sest äh, välisküsimuste äh, komisjoni. tahaksin öelda härra volinikul kahte asja. nii nagu Euroopa soovib toetada majandusarengut, aga oleme sattunud majanduslangusesse, kas energiajulgeoleku valdkonnas tegelikult ei loo me äh, probleeme? Alsace'i piirkonnas on meil pikaajalised lepingud, kus meil on tagatud hind, mis võimaldab olukorda ette näha ja sellega on võimalik tõhusalt tagada läbipaistvus ja investeeringuid ette valmistada spot-turud või, või nii-öelda avatud turud on loonud ebastabiilsuse ja ettenägematuse, võimatuse investeeringuid pikaajaliselt planeerida ja tagada energiajulgeolekut. ning minu teine küsimus puudutab äh, lähimuspõhimõtted. Äh, luues energiajulgeolekut Euroopa Liidu tasandil, kui me ei suuda seda tasada, tagada riiklikul tasandil minu küsimus puudutab energiat ja energiatõhusust, see on midagi, mis minu jaoks on väga oluline teema. Te rääkisite kahekümnest protsendist, kakskümmend viis miljardit, see tähendab kaheksasada miljardit investeeringuid. meil paluti, et, et me toetaksime Junckeri plaani ja kõik need investeeringud peaksid olema suunatud äh, energiatõhususele. me peame minema kaugemale, see kvantitatiivne leevendamine, mida me näeme ette pankade puhul, vajab tegelikult äh, rakendamist reaalmajanduses, me peame arendama reaalmajandust ja sellega suudame lahendada kõik Te ei eksi, kui te räägite sellest, et meil ei ole piisavalt investeeringuid, juba kakskümmend aastat olen kuulnud, et räägitakse, et meil ei ole piisavalt investeeringuid, aga midagi ei toimu energiaettevõtetel ei ole piisavalt kapitali selleks, et tõhusalt energiatõhususe valdkonnas vajalikke investeeringuid teha. Need olid minu kolm küsimust, millele ma sooviksin vastust. suur tänu, härra volinik. suur tänu, volinik härra Hjalmar, palun järgmiseks EFTD nimel on viimane sõnasaaja enne esimesi vastuseid härra asepresidendilt. lugupeetud volinik, lugupeetud esimees ma tihtipeale viitan äh, volinik Dajanile sellest ajast, kui ta oli äh, tööstusvolinik, et meie hinnad on need, mis äh, tööstust hukkavad Euroopas ja ma loodan, et te mõistate seda olukorda. mina olen hiljuti ette valmistanud väga olulist kõnet ja uurisin, mil määral see tööstuse hukk on aset leidnud ja ma olen kohtunud alumiiniumi, terase Eh, ja naftatöötlemisettevõtete esindajatega ja ma olen täiesti, eh, minu arvates on see täiesti katastroofiline, me oleme kaotanud suure hulga oma võimekusest nelikümmend tuhat töökohta, mitte sellepärast, et nõudlus oleks vähenenud, nõudlus suureneb ja seda täidendatakse impordiga, mis on juba üle viiekümne protsendi. sarnane olukord ka terase valdkonnas, sada tuhat töökohta on kadunud, ettevõtted on suletud, samamoodi nafta töötlemises, odavam on töödeldud naftat sisse tuua Aafrikast või Venemaalt, võrreldes selle töötlemisega Euroopas ja lisaks sellele rafineerimistehased panevad uksed kinni, meil on siin nii otsesed kui kaudsed töökohtade kaotused ja see on see katastroofi ulatus Äh, klaasitööstus, kemi-, kemikaali- ja tsemenditööstuses on tõenäoliselt olukord sarnane, kuigi seda ma ei uurinud. meil on äh, olulised energiaintensiivsed tööstused, kes vaevu toime tulevad ja samal ajal meie siin parlamendis arutame äh, turu stabiilsuse reservi, mille eesmärgiks on tõsta veelgi hindu ja muuta Euroopa veelgi vähem konkurentsivõimelisemaks ettevõtluskeskkonnaks. ja kui tohib, siis lõpetuseks veel üks kriitiline märkus. naftavaldkonnas olen ma saanud Briti valitsuse raporti, kus on ära toodud see, et CO2 heitmed seoses äh, sisse import äh, äh, naftatoodetega on kolmkümmend viis protsenti kõrgemad kui naftatöötlemistooted, mis on toodetud Euroopas ja terase valdkonnas üks tonn import kau-, terast tähendab kahekordset CO2 kogust. ehk siis ähm, nii töökohad, tööstused kõik on see, mis me välja viime ja samal ajal suurendame ka heitkogusi. kui see ei ole hullus, siis mis asi on hullus uh,? Thank you for your remarks. suur tänu teie märkuste eest ja järgmiseks saab sõna lugupeetud asepresident. ja ja palun teil nüüd vastata esitatud küsimustele ja teha omapoolsed märkused kõige kohta, mida te kuulsite. Thank you, <clears throat> thank you very much, Mr suur tänu, lugupeetud esimees, ka mina sooviksin tänada kõiki parlamendisaadikud oma märkuste eest ja küsimuste eest ja üritan neid järjekorras äh, ette võtta. härra Karins, suur tänu selle töö eest äh, omaalgatusliku raporti osas, see on väga õigel ajal koostatud, see on väga asjakohane seoses äh, meie tööga komisjonis ning loomulikult ähm, äh, analüüsime seda suure huviga ja üritame sellest nii palju kui võimalik äh, arvesse võtta. nüüd see Venemaa teema on midagi, mis on pidevalt äh, laual, see ei kao kuhugi, me peame selle väga keerulise ja raske partneriga toime tulema. ja ütlesin mitmel korral ka seda, et selline ettevõte nagu Gazprom ja nende tavapärane tööviis ongi arutada küsimusi kahepoolselt nendega, kellel neil on lepinguid, ehk siis mitte lihtsalt radikaalselt teada anda muudatustest iga paari nädala tagant, see ei ole nende standardtegevus. ja näitab, et nad ei ole usaldusväärsed partnerid ja ma arvan, et me peame lihtsalt reaalsusega kohanema. Moskvas käies Äh, loomulikult ei olnud mitte ainult mina üllatunud, vaid ka teised kolleegid äh, erinevad koostööpartneriga, kellega ma kohtusin, ka nende jaoks tuli see äh, juhatuse esimehe teadaanne väga üllatavalt. ja ma ütlesin seda juba seal ja kordasin seda hiljem, et selline süsteem, mis nad ette panevad, ei saa lihtsalt toimida, sest meil on pikaajalised lepingud, millest räägin ma hiljem see ei puudutanud ainult gaasi mahtu, mida Gazprom peab oma klientidele edastama, aga see puudutab ka seda tarnekohta ning seal ei ole kirjas mingisugune Türgi-Kreeka piir. kui me räägime nüüd tarnetest äh, ja lepingutest, siis seal on väga selged äh, sätted paigas selge on see, et me oleme pidevalt silmitsi probleemidega, mis tekitavad ärevuse, mis toimub äh, talvel, nüüd oleme me olukorras selles osas, et me oleme rahul sellega, mis talvel on paigas, aga muretseme selle pärast, mis äh, leiab aset pärast märtsikuud. rääkisin sellest meie Venemaa partneritega ja neile äh, tundub, et peale märtsikuud peaksid nad lihtsalt tagasi pöörduma lepingute juurde, mis kehtisid Ukrainaga enne seda. aga nagu me teame, siis see tõenäoliselt osutub väga keeruliseks ja peame sellest taaskord rääkima. mida me siis peame tegema? see oli härra Karinsi küsimus. me peame tegutsema kõikidel tasanditel peame mitmekesistama oma tarneallikaid, mitte ainult neid marsruute, aga ka siis allikaid veebruar saab olema väga oluline kuu selles äh, küsimuses. me oleme rääkinud seda, mida teha, äh, oleme sellest rääkinud äh, president Alijeviga mitmel korral, meil toimub väga oluline kohtumine ja see lõuna torujuhe küsimus ehk siis peame võib-olla õppima ka selle Nabucco kogemusest ja vaatama, mis on meie poliitiline prioriteet ja seega siis äh, tooma selle piisavalt esile ning looma mehhanismi, teatud teekaardi, mille puhul me saame jälgida seda, kuidas torujuhu edeneb, millised probleemid vajavad lahendamist ning tagama selle, et äh, projekt äh, jõuaks edukalt edasi. ja sama puudutab ka mahe, Vahemere piirkonda Ida-Vahemere, Lääne-Vahemere osas on mitmeid küsimusi, paljugi saaks ära teha Alžeeriaga ja me peaksime vaatama ka LNG küsimust. meil on Euroopas teatud võimekus, aga me ei kasuta seda. meil ei ole piisavaid võrguühendusi LNG jaoks, selleks, et seda suuremas mahus kasutada ja seega üks ettepanekuid on äh, terviklikult vaadata LNG küsimust Euroopas, kuidas me saaksime üksteist aidata, kuidas jagada allikaid, kuidas seda potentsiaali jagada ja kuidas seda kasutada paremini. selleks äh, kasutada seda ka teatud kindlustuspoliisina, kui tekib muid pro probleeme. ma olen nõus ka teiega selles osas, et me peame äh, tegutsema teisiti, kui tegemist on valitsusvaheliste lepingutega Te ütlesite õiglaselt, et neid, need allkirjastatakse ja siis pärast arutatakse, kas nad on Euroopa õigusega kooskõlas või mitte. palju parem oleks see, kui meil oleks selles protsessis rohkem läbipaistvust ja liikmesriigid peaksid olema avatumad äh, läbirääkimisprotsessi osas ja komisjon võiks osaleda läbirääkimistel saaksime tagada, et kõik sellise ulatusega kokkulepped, mis allkirjastatakse, oleks kooskõlas Euroopa õigusega ja ei tekiks mingisuguseid üllatusi ja see annaks palju juurde ka meie kaalutlusõigusele või sõnaõigusele ja me saaksime tugevdada meie läbirääkimisseisukohti liikmesriikide osas ja ettevõtete osas eh, läbirääkimiste protsessis. nüüd äh, ühine gaasi ostmine, see on äh, teema, mis nõuab väga põhjalikku äh, analüüsi. ma kohtun paljude inimestega ja, ja vaatenurgad tihtipeale erinevad. Lääne äh, poolsed riigid, äh, kus turg toimib hästi, nad näeksid, et turumehhanism rakendataks ja nad usuvad, et ettevõtetel, äh, et põhimõtteliselt see süsteem toimib väga hästi. nüüd Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on jällegi olukord teistsugune, kus lähtudes varasemast kogemusest äh, soovitaks võimalust ühisteks äh, ostudeks, sest üksikult saavad nad osta ainult väikeseid kogusi ja nad arvavad, et hind võiks olla parem, kui üheskoos läbirääkimisi pidada. ja praegu on meil siis plaanis põhjalikult analüüsida seda, kuidas me saaksime seda teemat arendada. me näeme siin kahte poliitilist lähenemist, samas on ka väljakutse konkurentsiõigusest, eh, mis puudutab eh, sellise lähenemise kooskõla WTO eh, kohustustega ja seega ma leian, et me peaksime vaatama sellist järk-järgulist äh, lähenemist ning sellise mehhanismi kasutamist raskes olukorras äh, või kriisihetkel. aga see on praegu veel selline äh, käimasolev töö ja see nõuab täiendavaid äh, analüüse. nüüd, kui tohib, siis härra Nika küsimused haavatavad äh, tarbijad. ma arvan, et väga oluline küsimus on see, et Euroopa tasandil on mõistetud probleemi. me oleme kasutanud erinevaid metoodikaid, äh, lähenemisi, kui küsida liikmesriikidelt, äh, me saame seal erinevaid andmeid, erinevaid protsente ja see on üks teemasid, mis muudab lahenduste otsimise keeruliseks aga väga hea on see, et me oleme mõistnud, et on probleem, et on äh, inimesed Euroopas, kes ei äh, saa osta elektrit, äh, kes ei suuda maksta oma elektriarveid ja me peame lahendusi otsima. aga see ei puuduta mitte ainult energiapoliitikat, vaid ka sotsiaalpoliitikat, me peame tegema koos volinik Tysoniga koostööd see valdkond äh, vajab lahendusi ka liikmesriikide tasandil ja me peame loomulikult looma keskkonna, kus äh, lahendusi leida. viitasite ka energiatõhususele, ma olen täiesti nõus, me peame seda toetama selleks, et äh, kulusid leibkondadele vähendada, see aitaks vähendada ka CO2 heitmeid ja see on ka väga hea äriline lahendus. paljud on mulle öelnud, et me oleme kasutusele võtnud väga läht-, lihtsa lähenemise. me oleme renoveerinud koolid, lasteaiad, haiglad, oleme energiaarvetes säästnud ja säästu jaganud investori, ettevõtte ja meie siis kohaliku omavalitsuse vahel. aga kui seda teha laiemal tasandil äh, kodudes, või korterelamutes muutub see väga keeruliseks, on vaja rohkem raha ja teatud nõustajaid ja seega sellel tasandil, äh, kohalikul tasandil on seda keeruline lahendada ja kuidas me saame neid aidata, arutasin seda ka äh, EIB presidendiga, kes on, kellel on kogemusi Rumeeniast ja mujalt ja minu arvates ideaalne lahendus, millest peaksime lähtuma, on luua selline vahend, mida meie kohalikud omavalitsused kogu Euroopas saaksid hästi kasutada, kes selliseid projekte soovivad arendada, kus nad saaksid lähtuda teatud nõuannetest, kus on ära toodud potentsiaalsed rahastusvahendid ja kus me saaksime aidata neid üle saada sellest, nendest esialgsetest äh, raskustest, mis, takistustest, mis muudavad olukorra liiga keeruliseks ja see peaks olema osa nendest arukatest eh, linnadest ja sellest peame me alustama, me ei räägi mitte ainult energiatõhususest, vaid me räägime ka ummikutest, eh, taristute puudustest, kaheksakümmend protsenti eh, eurooplastest elavad linnades ning küsimus on selles ja räägime sellest tõenäoliselt ka hiljem kuidas äh, lähimusküsimust äh, tasakaalustada, ühest kohast äh, toetan ma omavalitsusjuhte, kes lähtuvad oma öö, eeskirjadest ja sooviksid näha rohkem Euroopa tasandi koordinatsiooni ja ma loodan, et ka liikmesriigid kuulavad selliseid ettepanekuid. nüüd jah, mulle tehti ettepanek, et ma pean äh, vähem rääkima, aga lühemalt tegema. nüüd teine küsimus, mis puudutab energiavaesust ja haavatavust äh, laiemalt. elektrihinnad, millele viitasid äh, mitmed parlamendisaadikud. meil on vaja uut hinnakujundamist. Te nägite minu slaide kuidas me toetame küll äh, taastuvenergiaallikaid, aga sellega oleme loonud äh, riiklikud äh, piirid energiaturule. oleme loonud täiendavaid barjääre, tehnilisi komplikatsioone ja see on meid algpunkti tagasi toonud, kuidas me saaksime seda lahendada, kuidas muuta, kuidas kasutada mastaabisäästu, kuidas me saame säästa erinevate toetuskavade kasutuselevõtust. me alustasime juba uute reeglite kasutusele võtmist riigiabide osas taastuvenergiaallikate puhul ja me näeme, kuidas see protsess võiks edasi liikuda ja kuidas me järk-järgult saaksime taastuvenergia allikad äh, kasutusele tuua tavapäraste turuosalejate ja turuga kaasa ehk siis kui äh, seda, neid rohkem kasutatakse, siis äh, muutub hind äh, madalamaks ja seega võiksid need olla konkurentsivõimelised lahendused ja mõjutaksid positiivselt energiaturgu. mitmed teist ütlesid, et meil on vaja paremat taristut ma olen teiega täiesti nõus, ilma arukata võrgu, võrguta võrguühendusteta, mis võimaldaksid meil energial ja Euroopas vabalt liikuda, ei saa me luua energialiitu. üks insenerifirma äh, juht äh, ütles mulle hiljuti, tõenäoliselt ta küll liialdas, aga ta ütles, et kui elektriautosid, viis elektriautot laadida ühel tänaval, siis tõenäoliselt äh, tekib äh, probleeme energiavõrgus, me peame oma võrgud üles äh, ehitama arukalt, et nad saaksid ka täita oma ülesandeid. kui me tahame, et meie tarbijad käituksid teistmoodi, siis on neil vaja informatsiooni, millest lähtudes oma otsuseid teha. ja kõik see nõuab investeeringuid taristusse ja seepärast olin ma nõus äh, ka sellega, et me peame taristuprojekte paremini äh, järgima. praegu on meil nelja tüüpi äh, projekte struktuurifondide toetusel tehtud uutes liikmesriikides, teiseks ühishuviprojektid, mis on seotud Euroopa energiastrateegiaga, siis Euroopa ühendamise rahastu projektid ja lõpuks Junckeri plaan ja need ettepanekud, mida seitsekümmend kaks eh, nendest ettepanekutest on eh, eh, läbi vaadatud ja välja valitud. mida me siis saame teha ühe konkreetse riigi puhul, näiteks nagu Bulgaaria puhul, peale South Streami seismapanekut? meil on vaja kogu info koondada ühte kohta. ehk siis me peame tegema paremat koostööd, komisjon peab tagama selle, et meil oleks äh, info läbipaistev, selge, et me teaksime, mida ja millisel kujul on võimalik rahastada. meil on vaja tõsist äh, analüüsi, paljud riigid kurtsid, et nad ei teadnud, äh, äh, kuidas keerulist olukorda vältida, kui nad oleks loonud need võrguühendused siis, kui meie tegime ettepaneku, siis ei oleks nad raskusse sattunud aga kuidas me kontrollime seda olukorda ja, ja vaatame, et tehakse seda, mida on lubatud, see ei puuduta mitte ainult energiajulgeolekut konkreetse liikmesriigi osas, aga kuna me oleme omavahel tõsises sõltuses, siis mõjutab ühe riigi probleem kogu äh, Euroopat äh, tervikuna või kogu piirkonda. võrguühendused äh, sellisel kujul, nagu ma selgitasin, siis veebruari lõpuks, ma lõpetan kohe, sest härra esimees palub mul juba lõpetada. ei siiski, te peaksite vastama kõigile küsimustele, ütleb esimees. jah, igal juhul oli see väga tähtis äh, küsimus äh, veebruari lõpuks äh, soovime me teile tutvustada järgmist energialiidu äh, strateegiad äh, koos teekaardiga, kuidas jõuda energialiidule, mida on vaja teha esimese kahe, esimese viie aasta jooksul, meie komisjoni koosseisu ametiaja jooksul. samuti on meil vaja teekaarti ka Pariisi äh, kohtumise osas, milline on meie läbirääkimiste lähtepunkt, kõik on omavahel seotud. nagu ma ütlesin, siis kõik need valdkonnad on omavahel tihedalt seotud. ning lisaks sellele tahame me teile anda ka teadise, kuidas saavutada võetud kohustused, mille osas me oleme kokku leppinud, kümme protsenti võrguühendusi eh, liikmesriikide vahel kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. ja see on eh, väga tähtis dokument, millega saame ette valmistada tulevast eh, taristu visiooni. härra Peterson äh, aseesimees, tema küsimusele pean ma tingimata vastama, mida me saame teha seadusandlusega, mis on juba vastu võetud, aga mida ei rakendata. me peame olema palju rangemad selles osas, kuidas me äh, kontrollime, kuidas me nõuame äh, korralikku ülevõtmist seadusandluse osas me soovime palju põhjalikumat rakendamist dialoogi liikmesriikidega, mille puhul me vaataksime, milline seadusandlus on äh, paika pandud, miks seda ei rakendata, kas tegemist on poliitilise küsimusega, finantsküsimusega, ekspertiisi küsimusega liikmesriigi tasandil, kuidas me saame aidata sel teemal. ja ma olen vaadanud, kuidas seda tehakse teistes valdkondades ehk siis äh, kuidas on äh, olukord äh, taristu tasandil, kuidas on olukord võrguühendustega, kas teil on vaja abi, kas, kuidas me saame tagada selle, et me liigume edasi kõikidel tasanditel, sest vaid läbi selle kolmas energiapakett on väga oluline, aga selle ülevõtmine ja rakendamine ei ole olnud piisav ja me peame tingimata sellele reageerima nüüd, nüüd lõpetuseks äh, äh, Euroopa erinevad piirkonnad, paljud teist viitasite sellele küsimusele, äh, mis puudutab just South Streami, siis minu arvates meie ülesanne on väga lihtne, meil on vaja uut plaani sellele Euroopa piirkonnale Kagu-Euroopas ja me oleme loonud, loomas äh, kõrgetasemelist töörühma, nad äh, kohtuvad äh, neljandal veebruaril Sofias esimest korda ja sellega näitame oma solidaarsust, et esimest korda arutatakse seda teemat seal ja kõigepealt on vaja vaadata, mida me saame teha selleks, et mitmekesistada gaasi tarneallikaid ja mida me saame teha selleks, et luua vajalikud võrguühendused ma arvan, et me peame selgelt vaatama seda, kuidas see Euroopa osa saaks integreeritud eh, ener-, Euroopa Liidu energiavõrku ja me peame sellega peale hakkama nüüd, eriti arvesse võttes eh, viimaste nädalate ja kuude kogemusi eh, ma loodan, et te vastasite kõigile parlamendi liikmetele, sellepärast et kõik peavad oma vastuse saama. Äh, äh, aga äh, vastake lühidalt, aga vastake kõigile. ökodisaini kohta esitati mulle ka küsimus, ütleb härra Šefkovitš. see oli härra Helmeri küsimus. ökodisaini osas ma arvan, et see, selle küsimuse tegelikult tõstatasid mitmed kõnelejad erinevate vaatenurkade alt kui me räägime ökodisainist, siis äh, me peame siin inimesi korralikult teavitama, sellepärast et see, mida me ajalehtedest loeme ja ajalehed on ju need, mis avalikku arvamist kujutavad, see, mis ajalehtedest kirjas on, ei vasta üldse tõele, see on täielik moonutus ja see mo äh, annab inimestele vale ettekujutuse energiatõhusustele. me peame kodanikele ütlema, et täna, tänu ökodisaini direktiivile aastaks kaks tuhat kakskümmend hoiame kokku nii palju energiat, kui Itaalias aastaga tarbitakse Äh, kui me vaatame seda energiatõhususe eesmärki kakskümmend protsenti aastaks tuhat, äh, kaks tuhat kakskümmend, siis äh, tänaseks me oleme juba saavutanud üheksa protsenti sellest eesmärgist läbi, läbi ökodisaini eesmärgi. see on see, mis on meeldiv tarbijatele, sest nad maksavad energia eest vähem ja ka tööstusele see meeldib, sellepärast et neil ei ole vaja läbida sertifeer-, sertifitseerimisprotsessi igas liikmesriigis nii et, et me üritame praegu läbi vaadata ökodisaini direktiivi selleks, et muuta seda läbipaistvamaks, vähem koormavaks ja tugineme selle juures ka hiljutistele andmetele aga ma kindlasti leian, et meil on vaja seda direktiivi selleks, et äh, energiatõhusus ja energiahinnad oleks tagatud. ja kui veel küll kõnelda tööstusest, siis äh, kohtusin ka energiamahukate tööstusharude esindajatega. Nende jaoks on jah, väljakutsed tõesti väga suured, ma olen sellega täiesti nõus, aga ma arvan, et me peame alati, alati üritama oma probleemidele lah-, äh, lahendust leida, me pakkusime siin välja süsinikulekke äh, sätted selleks, et energiamahukad äh, ettevõtted oleks kaetud või kaitstud selle süsinikulekke probleemi eest ning kui me räägime elektrihindadest, siis äh, Äh, siin äh, võiks tõesti luua siseturu, kõrvaldada igasugused takistused, äh, muuta süsteemide disaini ja samuti ka süsiniku hinna korralikult paika panna. ma arvan, et meil on vaja turu stabiilsusreservi, varsti tuleme välja ettepanekuga, mis puudutab Eh, heitmetega kauplemise süsteemi läbivaatamist selleks, et eh, anda meie äri, eh, ettevõtetele ja ühiskonnale suuremat selgust, õiguskindlust pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ning kui on Äh, üks asi, mida ma olen kuulnud kõigilt ettevõtte juhtidelt, äh, vaatamata sellele, millise ettevõttega on tegemist, siis nad soovivad ühte asja, enne kui nad investeeringuid teevad, nad soovivad reguleeriva keskkonna stabiilsust. ja nad ütlevad, et kui te saate selle tagada, kui te saate tagada, et re äh, reguleeriv keskkond on stabiilne, siis meil ei ole mitte midagi selle vastu, et me selles suunas läheme ja minu arvates on see väga, väga hea äh, argument, kui meie tooted on energiatõhusad, kui need on keskkonnasõbralikud, kui need äh, aitavad meie tarbijate energiakulutusi vähendada, siis see on ju ka meile vastuvõetav, see on see kaubamärk, et Euroopa äh, on tõesti hästi tegutsenud. nii et, et me ei peaks, meie tööstus ei peaks kartma seda kõike, see peaks pigem vaatama seda kõike kui uut võimalust, uut võimalust Euroopas töökohti luua ning ma loodan, et meil õnnestub saavutada Pariisis kokkulepe, kokkulepe, äh, mis oleks siduv ning hoolitseks selle eest, et mitte ainult Euroopa, vaid kõik globaalsed tegijad annavad oma panuse kliimamuutuste vastasesse võitlusesse, see toob palju paremad tingimused, võrdsemad tingimused meie ettevõtjatele ning minu arvates on äärmiselt oluline, et me kõik teeksime jõupingutusi selle eesmärgi saavutamiseks, aitäh! aitäh! nii. seitseteist inimest on praegu sõnasoovijate nimekirjas, minu ettepanek on, et sõnasoovijate nimekiri tuleks nüüd sulgeda, ma loodan, et te olete sellega kõik nõus ja alustame siis äh, proua de Castillo Vera. aitäh, härra komisjoni asepresident Šehkovitš Äh, tahaksin äh, rõhutada ühte asja, mida te juba mainisite. Äh, tahaksin tõdeda, et margid vajavad kaasajastamist möödunud ametiajal me rääkisime väga palju nendest arukatest võrkudest. arukad võrgud on väga olulised selleks, et me saaksime energiatõhusust arutada. see on ühenduseks energiaettevõtete ja telekommunikatsiooniettevõtete vahel. koostöö nende kahe sektori vahel ei ole nii hea, kui see võiks olla. ja ma arvan, et see peaks olema ka teie prioriteetide nimekirjas. aitäh ja aitäh, et tegite ka lühidalt. ärge esitage küsimust pikemalt kui poolteist minutit. härra Panko Lopes aitäh. Äh, tõepoolest, ähm, äh, need eesmärgid, mis te paika panete, pannud taastuvenergia vallas näiteks, äh, on väga hea, samuti see, et me sõltuksime vähem sissetoodavast energiast, sellest, et energiakulud peavad vähenema ma arvan, et kõigis nendes küsimustes on komisjonis üsna suur üksmeel aga tavaliselt äh, tekivad äh, probleemid üksikasjadega. ma arvan, et meil on väga selge õiguslik raamistik, äh, mis on vajalik selleks, et tagada stabiilsus, eriti kui me peame silmas investeeringuid ja erainvesteeringuid me sellises olukorras me tõesti vajame stabiilsust, kui olukord on ebastabiilne, siis midagi ei juhtu. kui vaata, vaadake, mis juhtus minu kodumaal, kui äh, muudetakse läbi, muudetakse ära need tingimused, mis paika on pandud, siis on tulemuses katastroof meil on olemas selged eesmärgid taastuvenergia vallas ja meil on olemas nõndanimetatud energiasaared ja Brüne äh, äh, poolsaar on üks nendest. meil on äh, vaja neid arukaid võrke ja meil on vaja ühendust ülejäänud võrkudega, see on väga oluline, et suurendada meie tööstuse konkurentsivõimet Äh, siin äh, juba räägiti VKE-dest, äh, meil on suured probleemid, sellepärast et energia on väga kallis. me oleme teinud edusamme energiakulude vähendamise vallas. ja ärgem unustagem, et meil on üsna palju energiamahukaid ettevõtteid. ma kohe lõpetan, jah ma sooviksin, et Euroopa Liit äh, võitles ka nõndanimetatud energiavaesusega. Äh, meil on väga palju kodanikke, kes on väga raskes majanduslikus olukorras ja Euroopa Liit ei suuda neid toetada, aidakem neid. niisiis, järgmine sõnavõtja, palun. aitäh aitäh, komisjoni asepresident, nende selgituste eest, mida te meile Energialiidu teemal jagasite üks äh, suurimaid äh, lootusi või ootusi, mis meil selle energialiiduga soo-, seostub, on äh, mitmekesistada gaasitarneallikaid. Venemaa-Ukraina konflikt tekitab selles kontekstis väga suurt muret kolleegid juba peatusid sellel teemal, mina tahaksin öelda, et me oleme praegu tunnistajaks Venemaa süstemaatilisele poliitikale äh, likvideerida Ukraina kui äh, Euroopale gaasitarnija. me, ma arvan, et me peaksime oma äh, poliitikas sellele aspektile rohkem tähelepanu pöörama ja mis puudutab taastuvenergiaallikaid, siis äh, see sektor on viimastel aastatel teinud suuri edusamme ning seda äh, tänu suurtele toetustele mõned riigid, äh, kus edusamme on teinud, on tehtud, on paraku tarbijatele kehtestanud üsna kõrged hinnad Äh, samas me teame, et erinevatel piirkondadel on äh, taastuvenergia vallas erinev potentsiaal. miks komisjon ei äh, pane kokku paketti koostööpoliitikaks sertifitseerimiseks, selleks et tugevdada seda poliitikat Euroopa Liidu tasandil? aitäh, proua Tali järgmisena. aitäh ja aitäh ka teile, asepresident Äh, keskenduksin ühele peamisele teemale, millest härra asepresident oma sõnavõtus kõneles. see on seotud äh, maagaasiga ja Vahemere gaasisõlmega, äh, millest me täna kuulsime ja mida nõukogu ja komisjon on nõudnud. mina tahaksin saada natukene rohkem teada, kuidas Energialiit selle Vahemere gaasisõlme loob te rääkisite uute võimekuste arendamist, te rääkisite veeldatud maagaasist. Äh, millist rolli veeldatud maagaas mängib energiaallikana ja äh, keskkonnasõbraliku küttena transpordisektoris? ja kas meil on ka terviklik lähenemine veeldatud maagaasi strateegiale? Äh, kas ma olen õigesti aru saanud, et Energialiit hakkab looma ka ühiseid gaasireserve selleks, et gaasi on tõesti kriisi ajal võimalik saata sinna, kus seda vaja on? aitäh! aitäh! Äh, kolleeg Jürka. aitäh. lugupeetud äh, asepresident, alustaksin ühest üldisemast märkusest. ma usun, et äh, kui meil õnnestub üles ehitada tõhus energialiit, Äh, siis äh, saame äh, anda uut hoogu kogu Euroopa projektile. aga nüüd ka kaks konkreetsemat märkust, kõigepealt siseturg meil ei ole energia siseturgu, meil ei ole korralikult toimivat energia siseturgu, seda ei saa olla ilma korraliku energia infrastruktuurita. Bulgaaria Rumeenia, Ungari, Horvaatia ühendused on probleemiks äh, äh, Horvaatia veeldatud maagaasiterminal, need on kõik need äh, süsteemi lülid, mis meil puudus on, mis me peame välja ehitama, kui me tahame välja kujundada ühtset energiaturgu ja mul on üks märkus ka energiadiplomaatia kohta. ma olen täiesti nõus meie koordinaatori härra Karinšiga, et me peame kõnelema ühel häälel, see on vajalik eeltingimus selleks, et Euroopa saaks edukalt selles vallas tegutseda Euroopa Liit ähm, on tohutu suur energiaturg ning äh, me ei tohi äh, sõltuda äh, niivõrd suurel määral kolmandate riikide tarnijatest. niisiis te võite loota meie toetusele kõikidele nendele meetmetele, mida peab hoia Kallas. aitäh, te ütlesite, et energialiit tähendab ka elektri vaba liikumist üle liikmesriikide piiride ning mitmed kolleegid peatusid sellel teemal. Te ütlesite ka, et need vastastikused ühendused ei ole ehitatud kauplemiseks, vaid selleks, et tippkoormusega eh, toime tulla eh, meil on eh, Äh, probleem ka sellega, et äh, mitmed liikmesriigid loovad omaenda tõkkeid äh, selleks, et oma energiatootjaid kaitsta konkurentsi eest. selleks, et nendest tõketest jagu saada, kuidas Esseri roll peaks välja nägema? kas nendel peaks olema rohkem pädevusi selle teemaga tegelemiseks, aitäh! aitäh, proua Peres! aitäh, esimees. lugupeetud komisjoni asepresident. Teie mandaat on tõesti väga oluline, te vastutate valdkonna eest, mis on seotud uue majandusarengu mudeli, mudeliga. Te vastutate Energialiidu eest, nii et, et teie ülesanne on tõesti tohutu suur ja te peate sellega toime tulema Te ise tõstatasite süsiniku hinna teema, ma tean, et see on üks väga oluline teema. kui toimub Pariisi tippkohtumine, me sooviksime, et seal eh, saadaks meid edu Äh, kui äh, Junckeri investeerimiskava äh, arvestab meie soovidega, siis ma ei tea, seal praegu ei räägita eriti palju süsiniku hinnast, me räägime sellest, et me peame üle minema keskkonnasõbralikele kütustele, aga midagi selgelt ei räägita süsiniku hinnast, ma arvan, et siin peaks sekkuma seadusandja Äh, nii et, et äh, kas te kavatsete tegeleda ka selle süsiniku hinna teemaga, mis peaks olema suuniseks turule ja siis ma ei taha teha pikalt, veel üks asi, äh, mis puudutab nafta hinna langust. ma ei tea, võib-olla ma ei saanud kõigest aru, aga mulle tundub, et sellest väga palju ei ole räägitud see hinnalangus mõjutab kogu Euroopa majandust ja kas ei peaks Euroopa tasandil selle teema üle järele mõtlema, et sellest ei saa kasu mitte ainult need, kellel on kõige suurem võimalus sellest kasu saama, vaid et seda hinnalangust kasutatakse ära ka eh, selleks, et suunata investeeringuid eh, sinna, kus neid kõige rohkem vaja on. proua Werner järgmisena aitäh, esimees, lugupeetud komisjon äh, asepresident, te, mul oli palju küsimusi, te olete paljudele neile juba vastanud, ma tahaksin teile siiski ühe konkreetse küsimuse esitada. Te tahate välja toetada uut võimekuse mudelit ja Saksamaal meil on praegu arutusel rohelise raamatu üle, me peame avalikkusega äh, Äh, konsultatsioon. meie majandus- ja energiaminister äh, on äh, juba kõnelenud nendest võimsuse suurendamise, suurenduse võimalustest, kuludest, mis sellega kaasas käivad ja ja ka igasugustest ohtudest, mis on seotud energiaallikate, ühelt energiaallikalt teisele üleminekuga, minekuga. me teame, et äh, kõik sellised protsessid on väga rasked, need kestavad pikka äh, aega, nendega kaasnevad suured kulud. kuidas komisjon omalt poolt tahab hoolitseda selle eest, et äh, nende võimekuse turgude kasutusele võtmine ei lähe vastuollu siseturu põhimõtetega ja et ei toimu energiaturgude renatsionaliseerimine, aitäh! aitäh. Äh, proua Curtin Darling. aitäh ja aitäh selle ettekande eest. tahaksin kõigepealt toetada seda, mida ütles härra Peterson Euroopa Parlamendi rolli kohta Äh, nende ettepanekute suunamisel. minu arvates meie roll on äärmiselt oluline, aga üldiselt me tervitame neid ettepanekuid, eriti seda, et keskset tähelepanu on pööratud energiatõhususele, kui sellele, kuivõrd oluliseks te peate kodanike ühiskonna ja linnade kaasamist, arukate linnade arendamist. võib-olla te selgitaksite natuke täpsemalt äh, Äh, te, te rääkisite, äh, vastates esimese vooru küsimustele, et te tahate tähelepanu pöörata ka sotsiaalsele mõõtmele ja teha koostööd volinik Dysoniga äh, see on kindlasti äärmiselt vajalik selleks, et tagada õiglane üleminek energiaallikatelt ja me sooviksime selles vallas rohkem üksikasju ning väga oluline on ja seda on ka korduvalt rõhutatud, et me Eh, seome Energialiidu Euroopa Liidu tööstuspoliitika tegevuskavaga ning eh, selle tööstuspoliitika üheks eh, osaks peaks olema ka süsiniku sidumine ja ladustamine, eriti tööstusvõtetest. see on võimalus luua uusi töökohti ja säilitada olemasolevad töökohad. toon ühe näite minu kodupiirkonnas Deesside'is on energiamahukad tööstusettevõtted just need, kes juhivad selliste plaanide väljatöötamist, need plaanid klastrid äh, võimaldavad siis läbi süsiniku sidumise ja ladumise klastri luua paljusid uusi töökohti ja säilitavad paljud tööstuste töökohad selles ette äh, piirkonnas, nii et kuidas see on osaks teie plaanidest? Äh, proua Kabison-Ruiss järgmisena. aitäh. loomulikult pean ma ütlema, et ma ei ole päriselt nõus äh, kõige sellega, mida härra Šefkovitš äh, ütles äh, taastuvenergia koha pealt. meil on tõsine probleem, energiavaesuse probleem ning me peame tunnistama, et selline probleem on ja selles vallas endale ka kohustused võtma. minu arvates on vajalik, et meil oleks strateegia energiavaesuse vastu võitlemiseks Euroopa Liidu tasandil strateegia. nii et, et inimesed tõesti saaksid tarbida seda energiat, mida nad ise toodavad see võimaldab areneda nendel piirkondades, mis praegu väga ei arene. ning see võiks mõnedes liikmesriikides olla väga oluline minu arvates on meil praegu suurepärane võimalus just nimelt sellele keskenduda. me peame pöörama tähelepanu sellele olulisele sotsiaalsele probleemile ja me peame oma energiapoliitikasse lülitama ka sotsiaalsed aspektid. sest niimoodi loome ka rohkem töökohti niisiis me ei tohi äh, seda võimalust kasutamata jätta, see tegutsemine on hädavajalik, aitäh. Äh, proua Moody. aitäh. Äh, kaks küsimust, kõigepealt üks kommentaar, mul on väga hea meel, et te mõistate, kuivõrd olulised on kogukonnad energiapoliitika väljatöötamisel Te kõnelesite institutsionaalsetest investoritest minu piirkonnast eh, ja ma oletan ka teistest piirkondadest on palju näiteid selle kohta, eh, kuidas toimuvad sellised koostöökavad, aga, aga ka nendeks kavadeks on vaja Euroopa Liidu toetust. Eh, väga oluline on need asjad ühendada ja neid eeskujuna kasutada ja veel üks asi, mis puudutab ühenduse tasandi projekte, inimesed siin täiesti õigesti ütlesid, et et avalikkus toetab energiaprojekte, aga kui mõnda sellist projekti hakatakse nende naabruses ellu rakendama, siis see toetus kohe väga kõvasti väheneb. ning eh, samuti väheneb eh, toetus sellistele proje-, eh, sellest projektist tulenevatele hüvedele ning lõpetuseks Ehm, mulle valmistab ehm, muret rahastamise pool. Ehm, me võtame ühelt ära ja anname teisele, sellepärast et me ei ole teadusuuringutega, tehnoloogia väljatöötamisega veel sugugi lõpule jõudnud, aga kui me võtame raha teadusuuringute eelarvest ära ja jagame selle kuhugi mujale Äh, siis äh, tulevaste tehnoloogiate arendamine jääb äh, tagaplaanile, nii et, et me peame olema tõesti ettevaatlikud, et seda ei juhtuks. härra Borrelli järgmisena. aitäh. üks Äh, eelkõnelejatest juba tegelikult ütles ära, mida ma öelda tahtsin. Äh, energiapoliitika üks äh, kõige olulisemaks aspektiks on ka energia vallas tehtavate uuringute suurendamine, me peame kasutama oma ressursse paremini kasutama, kuidas seda kõike Horisont kahe tuhande kahekümnega kokku sobitada, härra Ferreira? aitäh mas não só, com evidências empíricas. Eh, jah. meil on empiirilised andmed, eh, mis eh, näitavad, et energiaturud, iseärani energiaturg ei ole andnud selliseid tulemusi, nagu me ootasime. me ootasime, et energia hind muutub odavamaks, aga tegelikult on energia hind tõusnud niisiis vertikaalne integratsioon, see ülevalt alla integratsioon, mille Euroopa Liit äh, peale surus, ei ole äh, andnud soovitud tulemusi ja selle tulemusena on paljud tarbijad kannatanud. ettevõte on see, mis selle kõigepealt kasumit teenib, see on äh, konkreetne fakt. arvestades sellist olukorda, kas komisjon kavatseb endiselt selle ilmse fakti ignoreerimist jätkata või kavatseb komisjon midagi tegema hakata? naftahinnad ju langevad äh, äh, need hinnad on langenud juba nii madalale, et need on äh, allpool seda piiri, mida komisjon silmas pidas, kui ta oma prognoose tegi möödunud aastal. samuti on meil kasvanud taastuvenergiaallikate kasutamine, meil on kildagaas Äh, kas ei oleks aega midagi muuta, kas ei oleks aeg muuta oma prognoose? kas äh, niimoodi äh, on süsinikuturu ideedel ikkagi usaldusväärne alus. ma olen täiesti kindel, et kui midagi ei muutu, siis tekib süsinikuturuga tõsiseid probleeme kas te äh, kavatsete arvestada sellega, et tootmiskulud on vähenenud või kasutate endiselt neid äh, vanu mudeleid, mis näitavad, et need ei ole tõhusad, need liberaliseerimismudelid lihtsalt ei toimi? aitäh. Äh, proua Lopes Parmeo. aitäh. aitäh sellise üksikasjaliku ettekande eest tavaliselt meile nii põhjalikke ettekandeid ei esitata, nii et, et suur aitäh teile, härra Šefkovitš ja te tõesti olete teinud seda, mida te lubasite teha, te räägite äh, sellest ettepanekust, mis jõuab äh, meie ette veebruarisse, te rääkisite ka meetmetest, mida kavatsete rakendada riikide vastu, kes ei tee, mida lubasid teha. Äh, Hispaania on taastuvenergia allikale, allikatele lõpu peale teinud ja Hispaania ei aita VKE-sid, ainult suuri ettevõtteid, kas te tõesti kavatsete midagi selles vastas ette võtta, kas te kavatsete konkurentsialast tegevust koordineerida, et sellise käitumine töötamise vastu võideldud. näib, et ettevõtted praegu äh, on juhi rollis, nemad otsustavad kõike, nemad panevad hinnad paika ja VKE-d, tarbijad, kõik kannatavad, töökohad lähevad kaduma ning energiavaeseid on väga palju. taastuvenergiaallikad ei ole kallid, aga neid lihtsalt ei toetata nii palju nagu teisi energeetikasektoreid. niisiis me peame oma investeerimispoliitikas ja teadusuuringutes ja arendustegevuses olema ambitsioonikad. meil on tõesti vaja eh, avaliku sektori investeeringuid rohkem, see on ainus viis, kuidas saame tagada solidaarsuse ja kas oleks võimalik veel ühe küsimuse esitada? Eh, sotsiaalpartnerite kaasamine ei näi siin komisjonis olevat ka eriti levinud. aitäh! ja härra Tošinovski järgmisena. aitäh, esimees. väga palju asju on juba ära küsitud, nii et, et mainiksin vaid ühte asja, mis minu jaoks on äärmiselt oluline me kõik teame, kuivõrd keeruline on valdkond, mille eest te vastutate ma tean, et ei saa öelda, et ühe voliniku ülesanded on keerulisemad kui teisel, aga teie puhul ma siiski ütleksin, et te olete justkui kriisivolinik, sellepärast et energeetika, energia on saanud osaks paljudest poliitilistest kokku, konfliktidest ja diplo-, diplomaatilistest kokkupõrgetest ma arvan, et kahe tuhande kuuenda aasta gaasikriisi ajal me juba tõdesime seda, siis me rääkisime tegelikult samadest teemadest ja kui vaatame neid kaarte ja slaide, siis näib, et me ei ole eriti palju õppinud, me ikkagi sõltume ühest gaasitarnijast. Te juba mainisite seda kõike Äh, minu arvates ei tohiks ühest tarnijast sõltuda, aga äh, ma sooviksin vähem ambitsioone ja rohkem realismi. Äh, kui vaadata, mis toimus aastal kaks tuhat kuus, siis räägiti palju Nabucco projektist, seda toetati. kui meil praegu oleks Nabucco, siis oleks meie olukord hoopis teistsugune ma arvan, et palju olulisem oleks keskenduda ülekandevõikudele, innovatsioonile, teadus- ja arendustegevusele ja mitte ainult taastuvenergiaallikatele. ärgem unustagem oma olemasolevaid ressursse. me ei tohi sõltuda väljaspoolsetest energiaallikatest. härra Erikson järgmisena. aitäh. ma arvan, et volinik ja Euroopa Liit peavad lahendama kaks suurt probleemi kõigepealt teadmatus on suur probleem. liiga palju on neid inimesi ka tööstusjuhtide, poliitikute seas, kes ei soovi näha reaalsust ja seda, et meil on vaja suuremat energiavarustuskindlust ja vaja võidelda kliimamuutustega Äh, teine suur küsimus on, kuidas saada investeeringuid pikaajalisteks lahendusteks, äh, kuidas me saaksime suurendada äh, energiatõhusust, rohkem kasutada taastuvenergiaallikaid. me näeme, et lühiajalised perspektiivid töötavad meie vastu, naftahinnad langevad, odav energia ujutab turud üle ning on suur oht, et me Äh, lepime lühiajaliste lahendustega ega keskendu piisavalt pikaajalistele lahendustele milline on komisjoni vastus sellele, kas tuleb investeeringute kava suunata üha rohkem energiaallikate muutusele või kuidas? aitäh. ja härra Kierek järgmisena. aitäh Äh, mina tahtsin teile öelda, härra volinik, et äh, kakskümmend kaheksa liikmesriiki, kakskümmend kaheksa majandust tähendab kakskümmend kaheksa erinevat energiasüsteemi ja kakskümmend kaheksa erinevat energiakombinatsiooni. Euroopa Liit on väga pikka aega üritanud luua ühiseid süsteeme kliima ja energeetikapaketi raames Äh, paraku ei ole suudetud kõigile võrdseid võimalusi tagada, sellepärast et äh, mõned äh, riigid peavad CO2 heitmete eest maksma rohkem kui teised. nii et, et me seisame silmitsi dilemmaga. mina tahaksin teada, kuidas energialiidu raames komisjon plaanib parandada ja tõhustada solidaarsust liikmesriikide vahel. ma kõnelen majanduse konkurentsivõimest. näiteks mis puudutab Poolat, siis meie peamine energiaallikas on kivisüsi. kui me tahame saavutada väga häid tulemusi aastaks kaks tuhat viiskümmend, äh, siis praegustes, praegustes tingimustes oleks Poola majandus äh, kõige vähem konkurentsivõimeline kas Euroopa Energialiit toob kaasa ka mingeid uusi mõtteid? ja äh, viimane kõneleja, proua Kappel. aitäh äh, aitäh, härra esimees, härra volinõukogu üks suuremaid äh, Äh, väljakutseid Energialiidu ees on kindlasti äh, uute energiaallikate kasutusele võtmine ja see, kuidas äh, vältida tarnehäireid, katkendlikku varustust me oleme palju rääkinud siin tootmise detsentraliseerimisest ja energiasalvestusvõimekuse suurendamisest kas äh, see strateegia, mis te olete välja töötanud, äh, äh, kas te olete tuginenud siin ka positiivsetele minevikukogemustele? ja kas te kavatsete eeskuju võtta ka teistest riikidest? Äh, mina tahaksin küsida, et milliseid stiimuleid äh, on komisjoni poole pealt äh, võrkude planeerimiseks, uute energiaallikate kasutusele võtmiseks ja selleks, kuidas vältida taastuvenergiaallikatega kaasnevaid kõikumisi ning siis veel arukad võrgud, te rääkisite lühidalt, te kohtusite Gazpromi esindajatega, Gazpromi esindajad ütlesid, et Ukraina e, peab hakkama gaasi eest rohkem maksma ja võimalik on, et e, Euroopasse hakkab läbi Ukraina tulema vähem gaasi. mida, mida see täpselt tähendab? E, võib-olla võiks siin lahenduseks olla gaasiliit. kas te tahate gaasiliitu ka Venemaad kaasata ja kas selline asi oleks mõeldav? Thank you very much, madam. Well, we are waiting for your answers. Well, even one sentence for each. jah, isegi kui üks lause kõik igale komisjoni liikmele vastuseks, sellest piisaks või mõned laused. ma tänan, ma teen oma parima kõigepealt ma tänan teid teie ideede ja küsimuste eest, see näitab, kuivõrd huvitatud te olete eh, sellest meie ühisest projektist. proua Castillo, kui ma rääkisin, eh, proua Capello rääkis ka sellest, et kui ma rääkisin eh, turust, arukast energeetikast, siis on selge see, et ilma arukate võrkudeta meil seda arukat energiavalistust korraldada ei õnnestu. Ensoga rääkisin täna hommikul, tegemist on institutsiooniga, mis loodi selleks, et koostöö e, ülekandevõrkude operaatorite vahel oleks tõhusam ja nemad on tublisti edasi liikunud selles koostöös ja küsisin neilt lihtsalt asja, aidake meil nüüd välja mõelda see parim viis, kuidas edasi liikuda üle-euroopaliselt, et kuidas tõesti muuta muuta võrgud arukaks kõikjal Euroopas, aidake meid, ma tean, et Itaalias eh, tahetakse nelikümmend miljonit arukat energiaarvestit kasutusele võtta, itaallased tegelevad sellega, aga on teisigi. Eh, igasugust uut tarkvara on välja arendatud, tehnoloogia on täiesti olemas, aga on vaja teha koostööd ära otsustamaks, missugust tehnoloogiat me hakkame kasutama ja äh, Äh, kuidas, mida me hakkame edendama sellest tehnoloogiast. ja äh, see ei ole midagi, mis on mõeldud ainult rikastele, kes saavad omale seda lubada, kõik need energiatõhustuse, tõhususe meetmed, arukad lahendused, kuidas tagada, et need oleksid äh, kättesaadavad kõigile, need kes praegu õpivad koolis, ülikoolis, teevad imetegusid oma nutitelefonidega ja kuidas nüüd tõesti välja töötada selline tehnoloogia, mis oleks kõigi käsutuses, mitte ainult nende käsutuses, kes on digitaalselt suurte oskustega, vaid ka nende jaoks, kes tahavad lihtsaid lahendusi, nii et selle juurde tuleb tagasi tulla peame põhjalikult järele mõtlema, kuidas tagada, et meie võrgud tõesti oleksid arukad, sest see on eeltingimuseks, et me viime ellu kõik need muudatused, mida me tahame. mõned teist rääkisid ka kodanikele suurema mõjujõu andmine. kodanikel peab olema korralik energiavarustus, nad peavad saama otsustada, millal täpselt nad ostavad energiat, kas tippajal, hommikul, lõuna ajal millal see on nende jaoks kõige soodsam. ja uued tehnoloogiad peavad selliseid otsustusi võimaldama neil teha. nii et see on meie jaoks prioriteetne teema, peame mõtlema, milline on kõige parem mudel, eh, milline on ka kõige parem eh, rahastamisviis, et meie võrgud arukaks muuta. Eh, Blanco Lopez viitas sellele, kui tähtis on regulatiivne stabiilsus. kõik äh, ärimehed on sellele viidanud, kui ma nendega kohtusin, aga see on alati raske, sest on, regulatsioon on olemas ja siis öö, äh, toimub demokraatlikult valitsus vahetus ja tihtipeale uus valitsus leiab, et vana valitsus on teinud midagi, mida tuleb nüüd muuta ja mida see tähendab siis uutele investeeringutele ja mida see tähendab ka riigi mainele, kui muudetakse seadusi liiga sageli, liiga kiiresti. see tähendab seda, et investeerijatel on raske teha pikaajalisi investeeringuid selles riigis, nii et meil on vaja Euroopas luua selline suur raamistik, milles investeerijad tunneksid ennast mugavalt ja saaksid teha investeerimisotsuseid rahulikult kui te küsite minult, milline on kõige suurem väljakutse e-, energialiidu kontseptsiooni elluviimisel, siis minu arvates on see mõttelaadi muutmine, mis on kõige raskem. E, praegu koondatakse tähelepanu ju siseriiklikele lahendustele, aga tähtis on, et me hakkaksime vaatama, käsitlema üle-euroopalisi lahendusi, e, otsima lahendusi üle-euroopalise energiaturu jaoks, see vajab uut mõttelaadi. me peame vaatama, millist mastaabi säästu meil õnnestub saavutada, kuidas oma võimsusi kavandada, kuidas äh, tegeleda taastuvate energiaallikatega, kuidas paremini ära kasutatakse meie, ära kasutada meie gaasi ja naftavarusid ja kui siis selgub, et see on parem mitte ainult energia äh, varustuskindlusele, julgeolekule ja solidaarsusele Euroopas, aga see on ka äriliselt väga äratasuv, kui me nii asjale läheneme, siis mm, tõesti, see on kaalukas argument, kui me arutame asja finantsministritega. Äh, küsitakse, et miks on energia hind nii kõrge, aga vaadake tootmise hinda, kui palju läheb energia tootmiseks ressursse. nii et sellest aspektist eh, meie genereerimise, energia genereerimise kulud on samasugused nagu USA-s, aga miks meil on lõpptarbijale siis hinnad niivõrd palju kõrgemad kui USA-s? aga sellepärast, et on maksud vaja maksta, ülekandekulud eh, on arvatud lõpphinda ja see on arutelu, mis läheb kaugemale energiaalast arutelust, sellest räägivad eh, sotsiaalministrid, rahandusministrid energia maksustamise direktiiv on olnud arutlusel juba aastaid, aga edasi ei ole liigutud, nii et energialiidu üle arutades me peame mõtlema ka selle peale, kuidas äh, hind kujundada energiale ja ühelt poolt on energiakulud väga kõrged, aga siis peame mõtlema, äh, mis on see, mis teeb lõppkasutajale energia nii kulukaks. mis on need komponendid? mis muudavad energiakulukaks meie äriühingutele, meie kodanikele, vaatama, millistest koosneb see energia hind, mis on tema struktuur ja siis probleemid lahendama. siin räägiti ka gaasitarnete turvalisusest ja sellest Türgi eh, liini lahendusest. kui ma esimest korda härra Milleriga seda teemat arutasin, siis ta ütles, eh, et neil on uus lähenemisviis sellele küsimusele nüüd. aga ma olen siin mõistatuse ees. Türgi Äh, äh, viiskümmend miljardit kuupmeetrit nõuab ja Euroopa veel kolmkümmend miljardit juurde, see on niimoodi laias laastus. ja nüüd tahetakse transiit Ukraina pealt nihutada öö, äh, Türgi kaudu kuuskümmend kolm miljardit kuupmeetrit, aga selleks on ju vaja infrastruktuuri ja seda praegu ei ole ja ma ei arva, et Euroopa äriühingud äh, lihtsalt muudavad lepinguid äh, ja ütlevad, et äh, nüüd kõik hakkab Türgi kaudu kulgema. see on teema, mille juurde me peame tagasi tulema. seni ma ei ole küll näinud, et majanduslikult tasuks ära Ukraina transiidi sulgemine, see ei ole majanduslik otsus, kui nii tehakse, vaid poliitiline otsus ma usun, et meil õnnestub tagasi tulla selle ettepaneku juurde ja läheneda siis sellele tõesti majanduse seisukohalt, äriühingu ülesande seisukohalt, sest infrastruktuur on ju olemas ja on selge muidugi see, et äh, Ukraina energiasüsteemi ja gaasiülekandesüsteemi on vaja põhjalikult reformida, aga me oleme valmis aitama ukrainlasi süsteemi äh, reformimisel ja süsteemi läbipaistvaks muutmisel. väga tähtis on, et Ukraina kesk, ida, äh, Kesk-Euroopa riik on väga tähtis nii Venemaa jaoks kui ka klientide jaoks Euroopas, aga nüüd tuleb ära oodata. me peame kõigeks valmis olema ja loomulikult me töötame ehm, Kagu-Euroopa uue ehm, generaalplaani kallal ja peame mõtlema energiaallikate mitmekesistamisele ja me oleme juba praegu paremini valmis kõigeks tulevaks kui varem ja meil on vaja gaasijulgeoleku direktiiv ka uuesti läbi vaadata ja hiljutine stressitest näitas, et on vaja seda gaasitarnet direktiivi revideerida. ja me oleme igatahes nüüd paremini valmis tulevaste probleemide lahendamiseks. proua Talli rääkis Vahemere gaasist. jah, Vahemere suunal me juba tegutseme. Roomas me otsustasime detsembrikuus, et me loome Eh, platvormi eh, Vahemere piirkonnas gaasile, elektrile ja taastuvatele energiaallikatele. juba praegu arutatakse eksperdi tasandil seda, mida annab rohkem ära teha. Eh, täiendavad tarned Põhja-Aafrikast, aga ka Küprose ja Iisraeli partneritega me arutame seda, kuidas need uued reservid nüüd süsteemi eh, liita. see on arutelu, mis pakub väga suurt huvi Euroopa gaasisüsteemi seisukohast ja ma arvan, et Vahemeri muutub väga tähtsaks tarnijaks, gaasitarnijaks Euroopa Liidule. härra Kreek rääkis sellest, et siseturg ei ole lõpuni välja kujundatud ja ma olen täiesti nõus teiega. siin tuleb töötada kahe asja kallal. Äh, nii-öelda riistvara ja tarkvara vajavad ajakohastamist meie Energialiidu puhul. Äh, pärast seda, kui me oleme kaotanud kõik administratiivsed tõkked, äh, mis segavad kauplemist energiaga aga samas muudavad võimatuks mitmel puhul lausa selle kauplemise. ma olen näinud dokumente, mis on koostatud selle kohta. Need, meil on vaja oma võrgukoodid ühtlustada, tähtis on, et ülekandevõrgu operaatorid tõesti mõistaksid üksteist ja et tekiks keskkond, kus energia saab vabalt liikuda. ja loomulikult süsteemide vahelised ühendused, selleks on vaja nii-öelda äh, riistvara uuendada eh, selleks, et energia saaks vabalt liikuda Euroopas. see on projekt, mis pakub meile ühist huve, huvi ja tähtis on ka jälgida, mis toimub, kas liigutakse edasi ja mida tuleb veel ära teha selleks, et tõesti energiaturg eh, oleks toimiv turg, sest sellega ju tugevneb meie energiaalane julgeolek ja äh, Eh, siis eh, energiaturg saab ka reaalsuseks. jah, Atseri kohta siin küsiti ja Entso kohta. Eh, jah, üks on regulatiivne organisatsioon, teine on ülekandeoperaatorite organisatsioon, neid kahte on vaja tunduvalt rohkem tulevikus ära kasutada. sest tegemist on Euroopa organisatsioonidega, kes pakuvad välja praktilisi lahendusi selle kohta, kuidas üle saada nendest tõketest, mis meil endiselt turul valitsevad. alati on sellest suur abi, kui teile annavad nõu reguleerijad, ülekandesüsteemide operaatorid, kes nende probleemidega iga päev koha peal kokku puutuvad. aga jälle on vaja muuta mõttelaadi ei saa energeetikat vaadelda millegagi, mis on siseriiklik vaid on vaja üle-euroopaliselt läheneda. Ensos mulle öeldi, et nemadki äh, näevad, et liikmesriigid on palju rohkem hakanud laiemalt mõtlema ja otsivad lahendusi mitte ainult oma riigipiiride sees, vaid ka Euroopa jaoks tervikuna. Äh, siin räägiti süsiniku hinnast ka, jah, see on üks asi, mis vajab lahendamist ja ma loodan, et meil õnnestub kiiresti edasi liikuda turu stabiilsuse reservi küsimuses, millised küsimused veel lahendamist vajavad, mida teha äh, üheksasaja miljoni äh, saasteloaga, ma ütleks, et need tuleb äh, nii-öelda külmkappi praegu panna, varuks jätta ja siis vaadata, kuidas neid tulevikus ära kasutada, nii nagu paljud teist on välja pakkunud ja rohkem raha investeerida on vaja loomulikult energeetikaalastesse teadusuuringutesse, selge see. ja see on ka üks viis, kuidas nende saastelubadega talitada. ja eh, nüüd see süsinikulekke teema. ENMi komisjoniga me räägime sellest juba ka homme, aga ma arvan, et me teeme komisjoniga avalduse selle kohta ja ütleme, et kui kõneks on ETS reformimise küsimus, siis see vajab põhjalikku analüüsimist ja tähtis on, et kõik osapooled Äh, ühele meelele jõuaksid, sest nende turureservidega on vaja edasi liikuda ja tähtis on siin ka parlamendi tugev toetus, sest see saadab selge signaali süsiniku hinna kohta. Äh, see on väga tähtis meie ärimeestele, ärijuhtidele näha, et me suhtume asja tõsiselt ja et nad saaksid siis omalt poolt hakata juba mõtlema ka investeeringute peale, mida nad tahavad teha pärast aastat kaks tuhat kakskümmend sest energiainfrastruktuuri projektidele lubade saamise eh, protsess, menetlus on endiselt väga pikale veniv Euroopa Liidus. tähtis on nüüd, et signaalid eh, oleksid ka ärimeestel õiged. ma ei hakka rääkima Pariisi tippkohtumisest, tähtis on vaid, et me läheksime sinna väga tugevate positsioonidega, oleksime usutavad ja me oleme väga palju juba saavutanud nüüd äh, küsimus sotsiaalse dialoogi kohta, jah, äh, see on midagi, milles me teeme koostööd proua Tysoniga, energiaküsimused äh, tuleb ka arvata sotsiaaldialoogide päevakorda. see just transitsioon on üks näide, et kui tegemist on energiaallikate muutusega, siis see tähendab ka seda, et inimeste oskused, kes energeetika valdkonnas töötavad, peavad muutuma. sest tähtis on, et inimesed, kes energiaga, energiasektoris töötavad, ei muutuks ohvriks nende muutuste tõttu ja sellega me juba töötame ja mõtleme selle peale, kuidas sotsiaaldialoogi arendada nii, et sellest oleks kasu kõikidele partneritele ja tekiks uusi mõtteid. kuidas süsiniku talletamist ja kogumist finantseerida Eh, teadusuuringud eh, selle kohta, meil on mõned head näited juba eh, NER kolmsada ja uus fond NER nelisada tegeleb sellesama teemaga ja ma arvan, et kui meil süsiniku hind kujuneb õigeks, siis on see hea signaal erafirmadele ka rohkem ära teha, sest nad näevad, et see on neile ka äriliselt kasulik. jah, siin räägiti ka puhtast kivisöest, sellealastest eh, elujõulistest tehnoloogiatest, tagamaks, et süsiniku eh, kogumine ja salvestamine tõesti toimiks. ja seda ka juba laiaulatuslikult. tänan ka, et rääkisite, kui tähtis on kohalikud kogukonnad kaasata energiaalastesse aruteludesse, jah, kõikjal on olukord pisut erinev, ma kuulsin äh, Ühendkuningriigi rohelisest fondist, mis aitab kohalikel omavalitsustel suurendada elamute energiakasutuse efektiivsust ja see on midagi, mida tasuks toetada kogu Euroopas. on vaja tõesti paindlikkust, iga riiki äh, tuleb erinevalt kohelda ja kindlasti ka äh, riigiti on väga erinev kohalike omavalitsuste pädevus, aga mõte on selles, et me oleme valmis teid aitama energiakasutuse efektiivsust tõstma teie elamutes, hoonetes ja otsigem siis parimaid lahendusi, kuidas seda teha. ja sellest tõuseb kasu mitte ainult keskkonnale, vaid see on ka äriliselt tasuv ja aitab meid vähendada energiavaesust ja kulutusi energiale. paljud teist rääkisid taastuvatest energiaallikatest. me unustame ära, et meil on juba uued riigiabi reeglid olemas taastuvatele energiaallikatele ja need kajastavad ka seda, et taastuvate energiate tehnoloogiad on küpsesse staadiumi jõudnud Euroopas ja nüüd me siis feeding tariifidelt liigume üle feeding preemiatele, need on need täiendavad tasud, mis lisanduvad tavapärasele turuhinnale ja läheme üle oksjonite süsteemile aastaks kaks tuhat seitseteist, see tähendab seda, et taastuvad energiaallikad on siis juba täielikult integreerunud energiaturgu e, ja konkureerivad teiste energiaallikatega. me arvame, et taastuvate energiaallikate toot-, allikatest energia tootmise hind äh, selleks ajaks veel oluliselt väheneb, mis tähendab seda, et turul tekib veelgi suurem konkurents ja tulemuseks on paremad hinnad meie kodanikele ja äriühingutele. härra Tošanovski, teile üks vastus. Äh, kui käia rahvusvahelistel konverentsidel, on seal uus teema geonoom, geonoomika, geopoliitika, energeetika vallas ja põhjuseks on olukord naftaga ja mõnedel riikidel on sellel tohutud äh, tagajärjed. Te näete juba, et ka öö, äh, on äh, tekkinud mässe ühiskonnas. ja sellepärast peavad meil meie prioriteedid väga selged olema, on vaja mitmekesistada energiaallikaid ja see lõunagaasi koridor on Euroopa jaoks prioriteetne projekt ja me oleme valmis seda toetama. ja see peab olema kõigil selgelt teada, me teeme koostööd oma liik-, omavahel ja oma partneritega, tähtis on, et me mitte ei loo tõkkeid, vaid hoopis eh, sillutame teed, et see projekt oleks edukas. ja viimane sõnavõtt eh, härra Eriksonilt härra Tierikelt ja proua Kappelilt, puudutas ka taastuvaid energiaallikaid. Öeldi, et meil ei ole, meil on vaja mitte ainult arukaid võrkusid, vaid ka kõrgekvaliteedilist salvestamist, talletamist. ja kui te vaatate siis, kuhu me oleme välja jõudnud teadusuuringutega, siis paraku energia salvestamise vallas me oleme oma Aasia konkurentidest maha jäänud, nii et sellega peame rohkem tegelema. tähtis on, mitte ainult ei tooda eh, energiat taastuvatest energiaallikatest, aga et me oleme valmis seda ka üle kandma ja ka salvestama, talletama vajaduse korral ja siin räägiti jah, et meil on kakskümmend kaheksa erinevat energiapoliitikat ja see on kulukas ega ole ka tõhus, nii et me võime olukorda tulevikus tublisti parandada. ja mm, väga palju esitati mulle küsimusi ja ma üritasin kõigile vastata ja ma tänan küsimuste eest ja ootan meie tulevasi arutelusid edasi sel teemal. Uh, jah, see oli väga huvitav arutelu, me veetsime koos enam kui kaks tundi. nii nagu kolm kuud tagasigi. see oli vähem, siin oli muidugi seotud vähem stressi ka minu jaoks, ütles lugupeetud asepresident olemasoleva seadusandluse rakendamine liikmesriikide poolt äh, võiks olla lähitulevikus üks olulisemaid teemasid. ja loodetavasti saab selle lahendada ilma Euroopa Kohtu säir-, sekkumata, sest tavaliselt äh, käivad ju asjad sedakaudu, jääme ootama Euroopa Komisjoni järgmisi ettepanekuid äh, teekaarte Energialiidu äh, Pariisi tippkohtumise osas ning ka võrguühenduste kohta, kuidas kogu probleemi lahendada ja see on meie komisjoni jaoks väga tähtis. suur tänu, et äh, täna siin meiega enam kui kaks tundi veetsite, aitäh! Well, Mr. Vice President. head kolleegid, daamid ja härrad, meil on veel teine päevakorrapunkt, mis on samuti väga oluline. ma tean, et toimub samaaegselt palju koosolekuid daamid ja härrad, lähme viimase päevakorrapunkti juurde. ja palun teil nüüd äh, istet võtta, head sõbrad, daamid ja härrad, palun võtke istet. kui te ei taha siia koosolekule jääda, millest mul on väga kahju, see ei ole hea, aga sel juhul lahkuge, aga tehke seda palun äh, vaikselt suur tänu. teadusuuringute ja innovatsioonipotentsiaali vabastamine meremajanduses töökohtade ja majanduskasvu loomise eesmärgil on meie tänane päevakorrapunkt. ja paluksin nüüd äh, meie raportööril, kolleeg äh, Ferreiral tutvustada oma vaatenurka. palun, teil on sõna suur tänu, eesistuja. esimees. mu, minu eesmärgiks on teid üldiselt informeerida sellest teemast esialgsel viisil, mis võiks olla minu raporti suunaks, milliseks võiksid olla selle eesmärgid ja milline võiks olla raamistik ja samuti tahaksin kuulda, millised on teie esialgsed vaatenurgad äh, variraportööridelt äh, ja kõigilt teistelt. ka komisjoni ja komisjoni teenistuste esindajatelt. me teame, et äh, mered ja ookeanid on olnud juba aastaid väga oluliseks ressursiks inimkonnale kui vaadata merede ja ookeanide olukorda viimastel aastatel, kahekümnenda sajandi lõpuosas ja hiljuti, on toimunud kvalitatiivne muutus tavapärastelt tegevustelt äh, kalapüügist ja transpordilt on äh, mindud üle paljudele uutele tegevustele näiteks äh, mereressursside äh, uurimisele üldiselt. uuritakse võimalusi erinevatel viisidel võrreldes varasematega. see ei puuduta mitte ainult siis äh, kalandust ja transporti mereteed ei ole mitte ainult transpordivõimaluseks, see, selle variandi kasutamine on küll suurenenud viimastel aastatel, aga lisaks sellele oleme näinud äh, ka seonduvate tegevuste, näiteks turismi valdkonna laienemist ning üha enam näidatakse üles huvi äh, fossiilsete energiaallikate osas, nafta ja maagaasi äh, osas, mille varud paiknevad ookeanides lisaks äh, nendele varudele, mis paiknevad äh, maapinnal, maapõues, aga veealused ressursid on samuti ju ka tähtsad, samuti mineraalressursid, äh, energia potentsiaal, lainete ja loodete osas ning biomassi kasutamine ning kõikide nende kasutamine energia tootmisel on muutunud olulisemaks. meil on üha enam biotehnoloogiat, mis on seotud äh, merendusega. ning praegusel hetkel näeme me palju uusi väljakutseid, äh, mis puudutavad ka ühiskondi see, kuidas me reageerime nendele väljakutsetele sõltub äh, meie teadmistest äh, merekeskkonna kohta, kuidas me saame seda hallata, seda suurt ressurssi ning ka rannikupiirkondades. ja ma ei taha siin praegusel hetkel väga pikalt rääkida, meil on need tavapärased traditsionaalsed äh, sektorid, aga samas ka uued sektorid, tavapärases siis kalandus, merendus ja jõetransport, energia laevaehitus, turism ning ka kaitsevaldkond, meie rannikukaitse on samuti oluline. samuti ka ilmastik ja sellega seonduvad muudatused, aga samas on meil ka uued ähm, väljakutsed ja see puudutab ka näiteks kalakasvatust ja sellega seonduvad väljakutsed äh, kõikjal. meie raporti eesmärgiks on vaadata innovatsiooni meremajanduse sektoris. kas vaadata ainult, äh, kas praegu rääkida siis äh, ainult äh, käsitleda uuenevaid sektoreid, uusi sektoreid või vaadata teemat laiemalt, kus räägitakse ka traditsionaalsetest teemadest nagu kalandusest. seal on samuti väga palju uuendusvõimalusi, kui me vaatame jätkusuutlikku lähenemist, võitlust ebaseadusliku kalapüügi vastu ja reguleerimata kalapüügi suhtes, ka sellega on seotud väga palju uut innovatsioon võib endaga kaasa tuua palju uusi töökohti, kalakasvatuses on samuti olulisi teemasid, kuidas tõhusamalt toota, kuidas kasvatada uusi liike. näiteks äh, kõigepealt ähm, laevaehituse vaatenurk Euroopas on siin alati olnud äh, negatiivne vaatenurk, turud on avatud ning Aadria mere piirkondade tegevus on hoogu saanud. aga ka siin on palju võimalik teha just äh, läbi innovatsiooni ning läbi äh, keskendunud innovatsiooni, millega saab võidelda või vähendada konkurentsi Kaug-Idast ja ulatus on üsnagi lai, mida me saame siin kaota, ma rääkisin juba meie rannikujoone kaitsmisest, sellega on seotud väga palju innovatsioone ja tegevusi. aga samuti, nagu öeldud, siis väga olulised on äh, biotehnoloogia ja muud sellised valdkonnad äh, ja väga tähtis on see, et äh, just uute sektorite kaudu on võimalik ähm, läbi innovatsiooni luua töökohti ja kaasa tuua majanduskasvu. millest me peaksime rääkima, mina arvan, et võib-olla kõikidest nendest valdkondadest. nüüd äh, mõned äh, kõrvalmärkused ma arvan, et me peaksime tähelepanu ka pöörama teatud mureküsimustele oma raportis. see puudutab äh, mereressursside tundlikkust ja nende väärtusest, mis on, äh, lähtub nende mitmekülgsusest äh, ja keskkonnatingimuste tõttu on nad tundlikud ja seega on vaja üles näidata suurt kaitset ja seega on väga suure avalikkuse huviga sellega seotud ja riigid peaksid oluliselt kaasa rääkima. siin on palju ühishuve ka avalikkuse huviga, me peame kaitsma neid sektori või ka erahuvidega võrreldes. ma näen, et minu aeg on otsa saanud. ja lõpetuseks viitaksin sellele, mis on ära öeldud komisjoni teatises, meil on vaja parema, paremini teada, milline on olemasolevate struktuuride roll ning ka see, mis puudutab äh, rahastamisprogramme ning millised on eesmärgid. jah, teil on võimalik sõna võtta taas veel meie arutelu lõpus ja meie variraportöörid äh, proua Talli, palun suur tänu, esimees, suur tänu, härra Ferreira, aitäh selle detailse sissejuhatuse eest. kui mina selle teemaga tegelema hakkasin, uurisin ma seda valdkonda ja volinik Igenkin oli öelnud, et me ei tunne merepõhja väga hästi, võib-olla isegi sama vähe kui kuud ning meremajandus eh, on oluline valdkond. ta viitas, et merendusinnovatsioon aitab meil toime tulla väljakutsedega nagu eh, kliimamuutused ja toiduga varustatus. mina läksin, läheksin isegi kaugemale, innovatsioon meremajanduses su-, aitab meil toime tulla väljakutsedega nagu töökohad ning majanduskasv praegusel ajal, kus me räägime väga tihti majanduskriisist eelkõige sooviksin tänada komisjoni selle tegevuskava osa eest meremajanduse innovatsiooni valdkonnas ning äh, seal lasub väga oluline kasvupotentsiaal ning viitan osadele valdkondadele, millest rääkis ka härra Vereera, lisaks selle vesiviljeldus, äh, merendus- ja kruiisiturism, äh, see merebiotehnoloogia ja mereenergia ning ka Äh, maavarade kasutamine. meil on praegusel hetkel võimalus luua jätkusuutlikku kasvu ja töökohti merendusvaldkonnas. me saame toetada majanduskasvu näiteks avamere tehnoloogiate arendamisel ning toetades teadusarendust äh, meremajandusvaldkonnas äh, aga eelkõige selleks, et seda saavutada, on meil vaja arendada oskusi ja teadmisi ning meil on vaja spetsialiseerutud, spetsialiseerunud ja konkreetsemat väljaõpet ning see aitab kaasa majanduskasvu ja töökohtade loomise osas pikemas perspektiivis. see on võimalus, kuidas luua innovatsioonisõbralik keskkond, kus me toetame meetmeid, mis toetavad VKE-sid ja samas äh, toetades ka avaliku erasektori äh, partnerlust. kolm punkti. esiteks, Euroopa Liit peab ära kasutama meremajanduse täielikku potentsiaali, selleks on meil vaja väljaõpet äh, ja töötajad, kellel on olemas teadused, aga ka oskused kasutada viimase sõna tehnoloogiat ja, ja tööriistu. teiseks, ma arvan, et kõikidel liikmesriikidel on oma roll täita, aga ma sooviksin rohkem ühistegevusi eriti arvestades, et mitmed olulised teemad vajavad lahendamist nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriigi tasandil. ja siin ma viitan kolmele valdkonnale just konkreetsemalt, kõigepealt siis eh, teadmiste eh, lünkade täitmine, eh, teadmiste laiendamine ning teadlaste ja inseneride ja oskustööliste võimaluste loomist selles valdkonnas ning lõpetuseks, erasektoril on samuti oluline roll kõige selle juures. erasektor saab tuvastada ja välja öelda, millised on vajadused ja aidata ka kaasa lüüa ka erinevates projektides ning lõpetuseks ma leian, et innovatsioon ja meremajandus aitavad Euroopa Liidul majanduskriisist välja tulla ning arendada rannikupiirkondi Euroopas selle ettepaneku tegevustel on suur potentsiaal kasutada jätkusuutlikult mereressursse ning need aitavad toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist Euroopas. ootan äh, koostööd kolleegidega meie komisjonis ning äh, komisjoni esindajatega ja härra Ferreiraga ja võib-olla tekib meil võimalus vastata tema küsimustele, millele äh, raporti koostamise käigus keskenduda, aitäh! suur tänu! sotsiaaldemokraatide nimel sõna võtmast ja nüüd saab sõna kolleeg Maragall Rohelistest. suur tänu, esimees. ma arvan, et nii nagu härra Ferreira selgitas, tegemist on suurepärase võimalusega eh, seda teemat kajastada senini on see jäänud äh, justkui hooletusse äh, nii-öelda Euroopa kesksete teemadest väljapoole, väga palju tööd on tehtud, aga ei ole olnud äh, tõelist strateegiat, ei ole olnud eesmärke ega konkreetseid lubadusi. tegemist on väga hea töödokumendiga minu esimene mulje on see, et me peaksime oma töös keskenduma järgmisele. me peame lähenema teemale väga positiivses võtmes, täielikus koostöös, komisjoni töödokumendis on äh, konkreetsem analüüs, see on rohkem äh, kontsentreeritud, see lähtub äh, süvamere teemast ning keskendutakse võimale majanduskasvu valdkonnas, äh, kasutades äh, olemasolevaid ressursse selles piirkonnas. nii nagu härra Ferreira ütles, siis ma arvan, et meil on vaja tõesti paika panna see punane joon, ehk siis see avaliku huvi kaitsmine, meil on vaja head tasakaalu just eriti selles valdkonnas ühest küljest siis majanduspotentsiaali osas, mis meil äh, süvamere osas on ning teisest küljest keskkonna kvaliteet äh, pikemas perspektiivis ning äh, pikemas perspektiivis ka meie ühiskonna huvid. see on nagu härra Juncker ütles, meil on ainult äh, üks põhimõte ning selle teema seostamine teiste valdkondadega koordineeritult on keeruline ettevõtmine ma olen nõus, et me peame tõhustama teabevahetust, äh, teadus-arendustegevust, need on olulised edasiliikumiseks. aga samuti olen ma nõus sellega, et mõned äh, põhimõtted on natuke liiga laialivalguvad. me peame komisjonilt küsima keskendumist rohkem detailidele ning kvantitatiivsetele näitajatele ma arvan, et äh, see on äh, väga vajalik. näiteks on meil vaja kaardistada süvamere mm, liikide elupaigad. me ei räägi siin ainult profiilidest, vaid meil on vaja teada, milline on äh, nende varude ulatus, lisaks sellele viidati ka äh, rannikupiirkondadele, ma arvan, et meil on vaja täiendavat äh, edasiminekut äh, teadusuuringute valdkonnas seal ja me peame vaatama ka, millised on paralleelsed eesmärgid, kas seoses kaitsega, kaitse seoses potentsiaalsete riskidega ja kui me kõike seda suudame teha, siis saadame me edasi liikuda selle teemaga me peame minema veidi kaugemale kui lihtsalt koordineerima ainult olemasolevaid kavasid, nagu raportöör ütles. kui me seda teeme, siis saame me paika panna strateegia, mis kataks kõiki neid tahke, mis on selle mõistega seotud, aitäh. kas keegi soovib veel sõna? palun, proua, proua Puli suur tänu, teen ainult äh, lühidalt see, mis puudutab töökohti ja selle valdkonna olulisust töökohtadega seoses. ma äh, esindan äh, Edela-Inglismaa piirkonda ja seal on just selline rannikujoon Kagu-Inglismaa piirkonda, kus on väga palju ka ebaseaduslikku tööjõudu ja ja väga suured võimalused on seotud just äh, merendusvaldkonnaga ja on seotud ka loode, loodete tehnoloogiaga ja ma tahaksin siinkohal just äh, rõhutada seda, et äh, pikaajalised hea kvaliteediga töökohad selles valdkonnas on väga olulised. Well, if I may ask of some comments kui tohib, siis teeksin mõned äh, märkused või paluksin märkusi ka võib-olla komisjoni esindajalt. palun, kas soovite sõna? suur tänu, esimees see on väga oluline merendusdirektoraadi tööst, me leiame tööhõive ja majanduskasvu potentsiaal meremajanduse sektoris on oluline ja see võiks suurema, suureneda. ja selles mõttes on see väga hea uudis, mis puudutab meremajanduse poolt tekitatavat töökoh-, tööhõivet, eriti just rannikupiirkondades. kaks tuhat kaksteist andsime välja teatise, mis puudutas meremajanduse arendamise mõju ja sealt tuli välja, et kaks kuni kolm miljonit töökohta võiks kaks tuhat kakskümmend aastaks selles valdkonnas olla loodud, juhul kui kasutatakse õigeid samme võib-olla on see liiga ambitsioonikas või mitte, aga me oleme vaadanud äh, detailsemalt teatud ähm, valdkondi, eriti mis puudutab ookeani energiat ja meil on äh, vastav foorum, mis äh, ühendab erinevaid äh, sidusrühmi, kes on seotud nii laineenergia kui ka loodete energia kõikide erinevate valdkondadega selleks, et ära kasutada olemasolevaid vahendeid, mis on süsinikuvähesed, aga samas võivad luua palju töökohti Euroopa Liidus tulevastel aastatel selles teatises oleme me käsitlenud äh, oskusi ja innovatsiooni. me ei usu, et meremajandus saaks olla edukas ilma vajalike oskusteta töötajate valdkonnas ning teadusuuringud, kasutades liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahendeid, peavad panustama ka teiste valdkondade arengusse mitte ainult uued nagu merepõhja kaevandamine ja mere biotehnoloogia, need äh, annavad hoogu ka kalandus- ja laevaehitussektorisse. Horisont kaks tuhat kakskümmend on määrat-, määranud äh, olulise summa meremajandusele ning mitmed projektid on kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist töökavale toetudes välja valitud ja see on suur samm edasi. innovatsioon aga ei toimu vaakumis, meremajanduse innovatsioon äh, lähtub äh, koostööst ettevõtete äh, ja turu vahel, sest meil on vaja ideed saada nii-öelda väljaspool, väljapoole laboritest Euroopa Liit ei ole suutnud kogu oma potentsiaali, teadusarengutest tulenevat potentsiaali ka reaalsusesse äh, ellu viia. ning selles teatises oleme me ette pannud selle, et me saaksime tutvustada tehtud äh, teadusuuringuid äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi kaudu ja me loodame, et ettevõtete teadusfoorum koondaks kokku need inimesed, kellel on erinevate valdkondade head mõtted ja need äh, ja selle kaudu julgustada, kui mitte siis sundida innovatsiooni sündi. suur tänu, esimees! aitäh nende märkuste eest! see oli komisjoni vaatenurgast on selge, miks oli oluline hakata selles valdkonnas tegutsema ja nüüd äh, paluksin äh, kolleegil raportööril härra Ferreiral võtta kokku see arutelu ja teha omapoolsed avaldused, palun. kuulasin äh, väga tähelepanelikult äh, kolleegide ettepanekuid ja ka komisjoni ettepanekuid tundub, et töökohtade loomise osas on siin äh, valdkonnas väga suur potentsiaal. ja üks teema, millest ma alguses pikalt ei rääkinud, mis on seotud väljaõppega, teaduse arengud, innovatsioon ja väljaõpe selleks, et inimestel oleks õiged oskused viimastel aastatel oleme me näinud äh, teatud äh, arenguid ja vahel on asjad läinud valesti ja me oleme pidanud järele vaatama, miks see on nii läinud, äh, see puudutab valesid investeeringuid, meil on vaja korralikku väljaõppe saanud inimesi, korralikke investeeringuid ja luua parimad tingimused selleks, et inimesed, teadlased saaksid oma tööd teha kõige parimal moel ja see peab olema kooskõlas meie eesmärkidega, me rääkisime siin äh, kaks tuhat kakskümmend raamistikust. samuti viitasite sellele, et mitmeid projekte on äh, juba välja valitud. seega on meil vaja vaadata, kuidas äh, nendega asjad on arenenud ning kuidas teasu, teadusuuringute raamprogrammi äh, rakendamine on edenenud. see annab meile kindlasti mingeid mõtteid. samas peame arvestama ka seda, et on tehtud teatud kärpeid ja me peame vaatama, millised on olnud äh, kärbete mõju sellele valdkonnale. ja siinkohal pean silmas ka jätkusuutlikkust. me ei peaks äh, Äh, kordama neid vigu, mis me oleme teinud äh, mandril, äh, merel, mis puudutab maavarade mittejätkusuutlikku kasutust. me ei tohiks neid kahjustavaid tegevusmudeleid rakendada, mida me oleme varem rakendanud mandril. sellega olen ma täiesti nõus. nüüd, mis puudutab ulatust, siis et me ei peaks keskenduma mitte ainult ühele innovaatilisele valdkonnale, näiteks merepõhjale, me peame vaatama erinevaid valdkondi, ka komisjon viitas sellele, mere peadirektoraat äh, käsitleb mitmeid teemasid, ma olen sellega nõus. ja rohkem mul hetkel midagi lisada ei ole, meil tuleb täiendavaid võimalusi edaspidi seda väga huvitavat teemat äh, käsitleda üks küsimus, mida peaksin mainima variraportööridele. ma arvan, et väga kasulik oleks korraldada kuulamine sellel teemal. meil on väga palju teemasid käsitleda, võib-olla meil ei ole selleks aega. aga ehk leiame me võimalusi ja vahendeid, kuidas äh, valdkonna esindajad kokku tuua aitäh, see ettepanek peaks minema koordinaatoritele selleks, et nad saaksid äh, seda kaaluda. Äh, arvamuse eelnõu käsitlemine kakskümmend kolm, kakskümmend neli märts ning muudatusettepanekute tegemise tähtaeg kakskümmend üks märts. see oli tänaseks kõik, suur tänu järgmine koosolek toimub kahekümne kolmandal veebruaril kolm pärastlõunat kuni kaheksateist kolmkümmend ja kahekümne neljandal veebruaril kella üheksast kahe, kaksteist kolmekümneni ja viisteist null null kuni kaheksateist kolmkümmend, kakskümmend kolm, kakskümmend neli veebruar kohtume, suur tänu! kohtume kolme nädala pärast.